Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make tere hommikust kõigile, alustagem, sest kõik tähtsad inimesed on nüüd kohal, välja arvatud proua Kressle, kes jõuab siia kohe varsti ja nii kaua ma juhin siis seda koosolekut, kuni tema on ka kohale jõudnud, nii et tere tulemast, äh, volinik, tere tulemast kõigile ja alustame siis päevakorrapunktiga number kaksteist 12 äh, meil on siin härra Idele Kontrollikojas, tema võiks alustada. Uh, before going to audit results Like say... enne kui lähen auditi tulemuste juurde, tahaksin rääkida natukene sellest peatükist. peadirektorid, mis on seotud eh, välistegevuse eelarvega, on DigiDelco, DigiNie, ECO ning äh, välisteenistuse instrumentide DJ. meil on üht, meil on koostööinstrument äh, ning äh, ühinemiseelne instrument. mis puudutab tulemusi, siis veamäär hinnangute kohaselt on kaks koma üks protsenti. nii et põhimõtteliselt siis selle kahe protsendi lähedal saja viiekümne kuuest tehingust kaks, kahekümne nelja puhul oli mõõdetavaid vigu, viiel juhul kahekümne neljast komisjonil oli ka piisavalt infot, et ennetada, leida ning korrigeerida viga. aga seda infot ei kasutatud. suurem osa veamäärast, kolmkümmend seitse protsenti, tuleneb sellest, et dokumentatsioonist oli puudu abisaaja ei saanud äh, põhjendada, ei suutnud põhjendada ühte või mitut äh, kuluallikat. kõige tihedamini esinev viga, kakskümmend kuus protsenti, oli äh, kõlbulik kulutamine sellistel juhtudel, kui kulutati raha sellistele teenustele lepingu raames, mis ei olnud ette nähtud audiitorid leidsid vigu ka kaudses äh, korralduses äh, liitumiseelsete instrumentide kasutamisele. peaasjalikult kolmes riigis Albaania, Türgi ning Serbia. Need puudujäägid olid olulised ja puudutasid organisatoorset külge korralik järelevalve eh, personali planeerimisel, koolitusel ja värbamisel. Albaania, Serbia audiitorid on üritanud eh, leitud probleeme lahendada, on siiski eh, Türgi puhul teatud valdkondi, kus endiselt on vaja olukorral silma peal hoida. kaks tuhat kuusteist Äh, viidi läbi teine püsiva veamäära hinnang. leidsime, et on vaja veel olukorda parandada. liiga palju on jäetud otsustusruumi vea määramisel audiitoritele. iga-aastane tegevusaruanne aga ei pannud äh, täpselt paika äh, selle jääva veamäära jäävad meo veamäära. see on erinev auditist seetõttu, et seda ei viida läbi vastavalt rahvusvahelistele standarditele, mis kehtivad auditeerimisele. teatud juhtudel sõltutakse eelnevatest kontrollidest ja järelevalvest ja teiste audiitorite poolt. ja seega ei viida läbi kogu auditi menetlust ning ei analüüsida detailseid töödokumente. mis puudutab eelarvetoetust ning mitmeaastaseid projekte nüüd. eelarvetoetuse puhul komisjon täitis, kontrollis abikõlbulised kriteeriumid ning auditid saad läbi äh, viia selles riigis, kuhu abi on suunatud ja mitte partnerriikidesse. sellest äh, tulenevalt näiteks sellised puudujäägid nagu korruptsioon ei vii veamäära tõusuni meie auditis. lisaks sellele on komisjon kaalunud ka paindlikkust see ning äh, vaadanud, kas üldised abikõlblikkustingimused on täidetud. komisjon leiab, et meie abikõlblikkuse reegleid tuleb täita niikaua, kui kulud on äh, abikõlbulikud äh, selleks, et saada toetust Euroopa Liidu vahenditest. samast põhimõttest ja kriteeriumisest oleme lähtunud, aga sellega kaasneb oht vabandust, kui sellest ei lähtuta, siis tekib oht, et äh, kõikide doonorite puhul ei ole kõik kulutused abikõlblikud. kaks tuhat kuusteist me ei leidnud mingeid vigu eelarvetoetuses või mitmeaastaste projektide puhul. kui eelarvetoetus ja mitme doonoriga projektid välja jäetud, siis veamääraks on kaks koma kaheksa protsenti. aitäh! Äh, äh, äh, aitäh teile selle eest, et tutvustasite oma leide ja annaksin sõna volinik Miimikale vastuseks. lugupeetud esimees, lugupeetud liikmed, ma tahaksin tänada parlamendi saadikud äh,, raportööri härra Zellerit selle eest, et ta tutvustas kaheksandat peatüüki kont-, kontrollikoja aastaaruandest meie välisteenistuse küsimustes. võttes arvesse seda keskkonda, kus me tegutseme, siis tunnen head meelt selle üle, et veamäär on madalam kui eelmisel aastal. nüüd me oleme jõudnud kahe koma ühe protsendiga meie läve lähedale kaks koma kaheksa oli ta kaks tuhat viisteist. veamäär on pidevalt olnud alla kolme protsendi viimase nelja aasta jooksul. lisaks sellele residuaalne veamäär, mis samuti välja arvutati, on samuti vähenenud kolm koma kuuekümne viielt kaks tuhat kaksteist ühe koma kuuekümne seitsme protsendini kaks tuhat kuusteist. residuaalne veamäär on heaks vahendiks selleks, et äh, meie tulemuslikkust mõõta. ma tahaksin siinkohal üle korrata selle üle, et tunnen suurt head meelt äh, paranenud tulemuste üle. samas mõistan, et me peame jätkama oma jõupingutusi selleks, et konsolideerida sellist äh, olukorra paranemist. me oleme põhjalikult analüüsinud Kontrollikoja analüüse ning samuti omaenda uuringute tulemusi oleme otsustanud kaks reservatsiooni sisse viia. esimene neist puudutab Aafrika rahurahastu äh, äh, juhtimist. tulen selle juurde tagasi, kui räägin Euroopa Arengufondist. hoolimata sellest, et residuaalvea määr oli alla kahe protsendi, me otsustasime äh, väga ettevaatlikult läheneda ja tulla välja teise reservatsiooniga, see puudutab teatud äh, juhtimismeetodeid, äh, mis meie meelest on äh, riskialtimad kui teised. see reservatsioon on aluseks fokusseeritud tegevusele selleks, et lahti saada alles jäänud puudujääkidest toetuste kaudse ja otsese korralduse puhul operatsioonide puhul rahvusvaheliste organisatsioonidega kaudse juhtimise raames ning äh, ka programmide raames partnerriikidega. ma tahaksin toonitada vajadust kohaldada teatud meetmeid selleks, et parandada meie kontrollisüsteeme. see aga ei sea küsimärgi alla äh, üleüldist äh, vastavust. meie ja koht, kontrollikoja äh, leiud äh, keskenduvad eelkõige sellele, kas me teeme asju õigesti. aga sama oluline on vaadata seda, kas need asjad, mida me teeme, üldse on õiged. me lõime oma raamistiku kaks tuhat viisteist, see pidi olema aluseks äh, tulemuspõhisemale lähenemisele. alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast äh, oma iga-aastases aruandes Euroopa Liidu instrumentide rakendamise kohta äh, välisteenistuse rahastamisel on otsesed viited ka äh, sellele. see oli oluliseks sammuks, et äh, paremini maksumaksjate raha kasutada. selles kontekstis välistegevuse juhtimise raport EAMRS mille, mida tutvustasid meile delegatsiooni juhid, on väga oluliseks vahendiks, sest see äh, tagab meile meie äh, fondide äh, tugeva finantsjuhtimise ning samuti selle, et ka individuaalsete operatsioonide puhul me lähtume tulemustest. kaks tuhat kuusteist saavutasime me väga häid võtmetähtsusega näitajaid, need näitajad tõestavad, et kahekümne ühe näite puhul kahekümne neljast oleme me suutnud saavutada püstitatud eesmärgid, ehm, seda võrreldes aastaga kaks tuhat viisteist, kui neid oli kakskümmend. minu teenistused arutavad seda pikemalt teiega novembris. lugupeetud liikmed, ma tahaksin kasutada täna võimalust ja meelde tuletada, milline on see laiem kontekst, kus me tegutseme. alustuseks alu-, räägiksin rände väljakutsest. me saavutasime edu eh, rände ning mobiilsuse küsimuses eelmisel aastal Euroopa tegevuskava rändeküsimustes, eh, meie Aafrika eh, kiireloomuliste olukordade sihtrahast ning partnerlusraamistik rändekoostöö raames olid võtmetähtsusega kaks tuhat kuusteist selleks, et toetada komisjoni poolt antud lubadusi Valletas. Need näited on äh, puudutavad meie tööd arengu ning rändetegevuse valdkonnas. me peame silmas eelkõige just ebaseadusliku rände äh, algpõhjusi väga paljude inimeste jaoks on ränne äh, ainus võimalus vaesusest välja pääseda. see on ka põhjuseks, miks me peame looma väärikaid töökohti ning tagama majanduskasvu seal, kus seda kõige rohkem on vaja ja nende jaoks, kellel seda kõige rohkem vaja on. ma eeldan, et Euroopa investeerimiskava, mis heaks kiideti, mängib keskset rolli nende, mm, selles töös uus Euroopa arengukonsensus muudab Euroopa Liidu tugevamaks ja võimaldab meil paremini toime tulla praeguste väljakutsetega, pakkuda äh, jätkusuutlikku arengut ning äh, vaesuse vähenemist äh, kõikjal maailmas. vaesuse väljajuurimine ning äh, jätkusuutliku arengu toetamine on meie peamisteks eesmärkideks. suutlikkusse arengusse investeerimine tähendab investeerimist meie ühtsesse julgeolekusse ning jõukusesse. me teame, et ilma tegeliku rahu ning julgeolekuta satuvad ohtu kõik saavutused arenguvaldkonnas, vahel isegi ei suudeta mitte midagi saavutada. see on ka põhjuseks, miks me kasutame ära kõiki Euroopa Liidu instrumente, et just ebastabiilse olukordi lahendada. tahaksin selgelt välja ütelda, et me ei keskendu rahule ja julgeolekule arengu eesmärkide arvelt, vaid just nimelt seetõttu, et rahu ja julgeolek tagavad selle, et me suudame arengueesmärke saavutada. ja lõpetuseks ma olen alati kinnitanud, et naiste ja tüdrukute rohkem äh, tegevusvõimalusi andes on heaks aluseks arengule ning äh, ka kestlikule arengule. meie äh, sugude võrdsuse tegevuskava näitab, et on vaja saavutada tegelik muutus koha peal inimeste suhtumises ning, ning see on heaks aluseks meie tegevusele järgnevatel aastatel sellega seoses eh, eelmisel kuul algatasime uue eh, Spotlight algatuse eh, poole miljardi euro eest koos ÜRO-ga ning New Yorgi Peaassambleel selleks, et lahti saada vägivallast naiste ja tüdrukute vastu. daamid-härrad, me oleme saavutanud edu ja pingutame selle nimel, et veelgi parandada mm, heaolu kogu maailmas aga teie abile lootma jäädes saadame veelgi paremaid tulemusi saavutada. ootan head koostööd, aitäh! Uh, uh, aitäh volinikule selle vastuse eest ja nüüd läheme edasi raportööri härra Zelleriga. Äh, suur tänu, härra esimees! suur tänu jällegi ka Kontrollikojale selle aruande eest eelarve täitmise kinnitamise kohta suur tänu ka volinik äh, Mimitsale ja meie kaastöötajatele, kes äh, on siis valmis äh, meiega neid arutelusid pidama ja vastuseid andma. kontrollikoda meie koosoleku alguses esitles oma auditi tulemusi, viitas siin ka volinik Haani valdkonnale ja meil on selles küsimuses ka kuulamine toimunud. nii et äh, ma keskend-, ei hakka siin praegu rääkima laienemisest ja naabruspoliitikast, vaid keskendun ainult volinik Miimitsa tegevusvaldkonnale. volinik äh, Haani valdkonna kohta teeme me küll veel kirjalikke küsimusi, sellepärast et Kontrollikojal on siin tehtud kriitilisi märkusi, eriti mis puudutab just kaudset haldust. üleüldiselt on meil hea meel selle üle, et veamäär on pidevalt vähenenud. siin äh, öeldakse, et äh, vigu on üha vähem, aga samal ajal tuleb meil mõelda ka selle peale, et äh, abi saanud riikides äh, valitseb korruptsioon, kontrollikoda tõi selle ka välja ja meie ainult toonitame seda, me oleme tänulikud Kontrollikojale, et ta ilma eelarve abita neid äh, veamääru arvestab, sest see on realistlikum pilt kontrollikoda tõi välja, et peadirektoraadis äh, kontrollisüsteemid ei toimi piisavalt hästi ja kinnitatakse kulusid, mida tegelikult ei ole tekkinudki. nii et tahan teada, milliseid meetmeid kavatseb komisjon ette võtta, et tulevikus mitte midagi sellist ei korduks, vaid et tõesti makstakse ainult nende teenuste eest, mida ka osutati. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oli veamäär üks koma kuuskümmend seitse protsenti ehk siis see oli allpool kahte protsenti ja seitsekümmend miljardit eurot oli see riskifond, see ka vähenes, eelmisel aastal oli see kaheksakümmend kaheksa miljardit. kui kõrge on veamäär maksete puhul ja nende valdkondade puhul, mis on peadirektoraadi arvates kõrge risti, riskiga? ja me teame, et vigu siin oli. meie arutelus tuleb ikka veel rääkida EARM-idest. meil on väga hea meel, et äh, komisjon on kohustatud vastavalt äh, üldmääruse artiklile kuuskümmend seitse lõige üks neid avalikustama. ja ma eile juba ütlesin, et äh, olen käinud uurimas äh, neid asju ja komisjoni sind pannakse siis ühte ruumi kinni, antakse dokumentidest ainult need osad, mida oled küsinud. üks töötajatest istub kogu aeg sinu kõrval ja jälgib sind, kui sa loed neid dokumente. ma ei tea, kas see on nüüd õige lähenemine äh, selles valdkonnas. ja tõesti, midagi peaks siin muutuma, sest ma leian, et äh, need raportid on väga tähtsad äh, äh, kontrollikoja arvamuse andmisel ja sellepärast on läbipaistvus ka väga tähtis. kuidas on võimalik öelda, et kõik on toimunud reeglite järgi, kui samal ajal kõik dokumendid on salajased? Mm, jällegi, raportid on konfidentsiaalsed, äh, meile äh, anti küll nimekiri delegatsioonidest, kes saavad äh, sellega tutvuda, aga ma leian, et läbipaistvust tuleks siiski suurendada mulle valmistavad mured ka need auditid, lõppauditid, mis avalikustati. vastavalt siseaudit raporti aruande leheküljele kolmsada kuus öeldakse, et infot tulemuste kohta ei ole piisavalt ja ei ole võimalik öelda, kas eesmärgid saavutati või mitte. ja nüüd tekib tõesti küsimus, et kui usaldusväärne üldse selline raport olla saab. Äh, mida, härra volinik, on teie teenistused teinud selleks, et seda öö, äh, probleemi lahendada? kui ma siin neid äh, raporteid lehitsesin, siis ma nägin, et äh, lähenemised on väga erinevad, osad raportid on väga üldised, teised väga põhjalikud ja üksikasjalikud ja selgitatakse ka täpselt, miks teatud eesmärke ei saavutatud. üks meie eesmärke on ju lahendada ka nii-öelda soopõhised probleemid just nendes partnerriikides äh,, kus me äh, arenguabi raames koostööd teeme, meil on siin mitmeid aruandeid äh, riikide kohta Aasias ja Aafrikas, kus me näeme, et edusamme tehtud ei ole, sellepärast et äh, nende valitsuste, nende riikide valitsused ei ole nõus koostööd tegema. tegemist on tõesti küsimusega, kus me peaksime mõtlema mida me peame ette võtma selleks, et äh, saavutada edusamme, kui see valitsuste kaudu ei toimi, siis tuleb meil leida teistsuguseid teid äh, soolise võrdõiguslikkuse toetamiseks ja tagamiseks. nüüd tulemused. siin on võtmetegurid välja toodud, inimareng, kliimamuutused, soo, sooline võrdõiguslikkus ja veamäär kas ma eksin, kui ma ütlen, et nende teguritega tegelikult ei ole võimalik öelda, äh, milline oli tegelik tulemus? ja miks peadirektoraat ei ole näiteks võtmetegurit paika pannud äh, hindamaks äh, äh, illegaalset äh, rännet äh, ja ka inimeste väljasaatmist äh, siis äh, Aafrika usaldusfond, lehekülg kaheksakümmend seitse aruandes. Ähm, te olete äh, väga uhke selle üle, aga meie komisjon leiab, et mida rohkem on meil neid erinevaid finantsinstrumente, seda raskemaks läheb demokraatlikust aruandluskohustusest kinnipidamine, sellepärast et äh, nende finantsinstrumentide jaoks on eraldi haldusorganid ja teised võivad kaasa rääkida eesmärkide saavutamises nii et kuidas parlamenti saaks paremini informeerida usaldusfondide tegevuse ja tulemuste kohta, sellepärast et äh, Aafrika usaldusfondi puhul ei tulnud mingit Olafi äh, või ka kontrollikoja auditit või sise ähm, audiitori infot, nii et miks anti seal äh, positiivne arvamus? komisjoni kolleegium eelmisel aastal tegi ettepaneku määruse kohta, mis puudutab jätkusuutlikku arengut ja komisjon leiab, et nüüd võiks ka veel praegusest eelarvest uue finantsinstrumendi luua ning äh, me siin juba oleme maininud ka Aafrika rahurahastust, äh, rahastut ja me tahaksime täpselt teada, milline on praegusel hetkel koostööseis äh, Aafrika Liiduga selle meetme raames, sest meie oleme äh, kõige tähtsam rahastaja üle, üle üheksakümne protsendi vahenditest tuleb Euroopa Liidust, nii et meid tõesti huvitab, kas need eesmärgid, mis on äh, paika pandud, on võimalik ka saavutada. siis oli veel äh, üks raamprogramm, mille eelmine volinik Georgieva Maailmapangaga sõlmis rahastamiskokkulepe Maailmapangiga, kas see oli Euroopa Liidule ebasoodus? Äh, halduskulud on seal rohkem kui seitse protsenti ja vastavalt finantsmääruse artiklile kakskümmend neli ei oleks Euroopa Liidu õigusloomega kooskõlas ja kuidas teie kommenteerite seda, et komisjonile äh, Äh, komisjon heastab Maailmapangale teenused, mis tegelikult kuuluvad täiesti tema tegevuse alla. nüüd siis ka investeerimispankas, te teate, et Euroopa Investeerimispanga töötajad saavad ka preemiaid oma palgale lisaks, kuidas on lugu usaldusfondide rahastamisega, eriti mis puudutab personalikulusid, eriti see PECO äh, usaldusfond, mis loodi, täpselt samamoodi nagu ka see usaldusfond, mis äh, loodi Kolumbia jaoks PECO usaldusfondi puhul, me nüüd äh, kuulsime ka Kontrollikoha, koja eriraportit, jumal tänatud, et see koostati ja me tegeleme selle küsimusega veel üksikasjalikult. veel üks alaline küsimus, mis tõstatub, on see, et seal, kus Euroopa Liit äh, abi pakub äh, ja raha annab, soovime me olla nähtavad. meil on väga palju partnereid, kellega teeme koostööd ja küsimus on nüüd selles, et äh, seal, kus meie oleme põhilised rahastajad, kas nendes valdkondades tagatakse ka see, et need, kes äh, siis meie rahaga äh, midagi ette võtavad, et kas nende teenuseid tuuakse välja ja öeldakse, et abi tuleb Euroopa Liidust sest äh, olen praegu käinud paljudes riikides, kus me abi pakume ja ma näen, ütlen nüüd seda läbi lillede tõesti, et äh, nii see alati pole. näiteks humanitaarabiprojektid Türgis, Liibanonis, Süürias ja Iraagis. inimesed tihti ei teagi, et äh, kui neile seal teenuseid pakutakse ja et seda teevad ÜRO organisatsioonid, et seda kõike on võimalik teha ainult sellepärast, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid rahastavad äh, see, neid organisatsioone. nii et äh, kuidas siis usaldusfondide puhul äh, läbipaistvus ja ka nähtavus on tagatud ning veel üks pisikene märkus ma arvan, et seda tuleks ka mainida, nimelt kõik need üldkulud äh, Äh, toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni äh, tervituskaartide trükkimiseks, äh, mida meie rahastasime, see oli meie küsimus number kaksteist, kas see tähendab seda, et Euroopa Liit peab nüüd ainsana tegema siin toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni jaoks reklaamikampaaniat, aitäh! Uh, suur tänu, siin oli nüüd palju küsimusi komisjonile, järsku te saaksite vastata, siis lähen liikmete juurde edasi järgmiste sõnasoovidega. jah, suur tänu, juhataja, lugupeetud härra Seller, parlamendiliikmed. tõepoolest, kui me räägime äh, üldist äh, tulemuslikkust ja välistegevuse instrumentide äh, kontrolli ja seda koostöövahendite kasutamise kontrolli, siis tuleks see kõik, seda kõike vaadelda sobivas kontekstis, millele ka viidati. ehk siis üldine äh, vigade määr on aastat, aastalt vähenenud. nii et kõik see, ehm, kus meil jääb veel edusamme teha, on küllaltki väike, no väga väike osa kogu sellest eh, arenguprojektide rahastusvahenditest. nii et eh, siin on küll, tuleb mõõnda, möönda mõningad rahastusvahendid, millega tuleb ühiselt veidi rohkem vaeva näha, et äh, nendega saavutada sobiv mõju ja oodatud äh, kasutus äh, ja millega oleks siis ka see veamäär nii madal kui võimalik. meie Äh, välisteenistuse äh, äh, haldusraport on selline mm, oluline hindamisvahend komisjoni jaoks ja me oleme sellele tõesti palju tähelepanu pööranud, mitte ainult äh, selleaastase menetluse käigus, vaid see on meie äh, töökavas olnud juba mitu aastat, nii et ähm, põhilised tulemuslikkuse näitajad äh, on iga-aastases äh, tegevusraportis TEFCO peadirektoraadis ja parlament on ka sellega kursis hoitud kaks äh, märkust veel nende raportite kohta. esiteks, äh, seal on tõepoolest selline konfidentsiaalsuse säilitamise nõue üldiselt, aga nii, nagu teie äh, seda, teie seda kirjeldasite kinniste uste taga, siis seda jah, nõnda tehakse. sest tõesti mõned näitajad ja mõned andmed on äh, sedavõrra olulised, et neid tuleb konfidentsiaalsena hoida. aga nagu ikka äh,, nagu te ka teate oma kogemusest äh, parlamendis, äh, et kui mõni ähm, parlamendi äh, liige viitab ähm, mõnele ähm, menetluslikule aspektile, mida peaks läbipaistvamaks muutma, siis komisjonil läheb tavaliselt veidi aega, et seda teha, kuid enamasti me seda ikkagi teeme ja selleni jõuame, nii et ma hea meelega teen teiega selles osas koostööd, et äh, need raportid ka teie jaoks siis äh, peegeldaksid äh, nende olulisust, nii nagu meie seda näeme. nüüd paar aastat tagasi hakati neid koostama ja idee ei olnud äh, selles, et tuvastada äh, nii-öelda läbikukkuvaid projekte, vaid äh, see oli mõeldud selleks, et see viitaks teatud probleemidele nagu viivitustele, millega saab ka rakendamise käigus toime tulla või neid saab kohandada ja parandada. nii et see siis teatud eh, hetkedel lihtsalt eh, tuvastab eh, mm, mõningaid probleeme, aga see ei tähenda seda, et lõppkokkuvõttes see projekt läbi kukuks. nii et seda silmas pidades on tõesti oluline käsitleda neid haldusraporteid olulise infoallikana, et Äh, me siis kogu seda ähm, projekti tulemuslikkust äh, valesti ei hindaks. mis puudutab usaldusfondide tehinguid, siis Euroopa Liit on tõesti viimaste aastate jooksul, äh, ka komisjon viimastel aastatel öö, välja pakkunud siis neli, nelja usaldusfondi, fondi loomist, need on sellised lisarahastusvahendid, lisaks siis tavapärastele äh, koostöö äh, instrumentidele meie välistegevuses äh, üldiselt. aga neid usaldusfonde hakati, noh, need usaldusfondid võeti ähm, kasutusele siis, kui leiti, et on võimalik just äh, rände ähm, põhjustega hakata äh, adekvaatsemalt tegelema sellises aastatel äh, kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. loomulikult me leiame ka, et sellega tuleb tegeleda arenguprogrammide raames kuid et tõhusust tõsta, oli tarvis rohkem rahastust ja oli tarvis seda ka kiiremini läbi viia. ja me leidsime, et usaldusfondide, usaldusfondid kui instrumendid saaksid tõesti kaasa äh, aidata sellele, et äh, need äh, tegevused toimuks kiiremini, oleksid paremini sihitud, siis suunatud majanduskasvule, töökohtade loomidele, loomisele ja nii edasi, aga ka kriiside või kriisijärgsete olukordadega toimetulekuks nii et äh, ka nende puhul on oluline siis läbipaistvus ja kontroll, aga kui te vaatate, kuidas asjad on algusest peale toimunud, siis Euroopa Parlament on jälginud äh, kogu protsessi äh, nende asundusfondidega seotult juba algusest peale, on tehtud soovitusi, resolutsioone Äh, parlamendis ja pädevates komisjonides. ja kui me ka siin äh, selles komisjonis oleme neid arutanud ja teistes asjakohastes komisjonides, äh, siis eelarve peadirektoraadist on tulemas ka põhjalik raport selle, nende usaldusfondide äh, Äh, kasutamise kohta ja me oleme valmis äh, igati koostööd tegema selle menetluse parandamiseks ja kasutama äh, paremini parlamendi panust. usaldusfondi loomine, ähm, te viitasite just sellele, justkui see killustaks äh, Ähm, arengukoostöö instrumentide vahendeid, äh, siis minu meelest äh, seda argumenti tuleks vaadata järg, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku äh, kontekstis. et järgmised instrumendid peaks olema ähm, paremini sihitud, sihipärasemad, me peaksime ühiselt äh, analüüsima ka usaldusfondide toimimist, nende lihtsustamist, paindlikumaks muutmist, see on ka tulevikus oluline. nii et see peaks olema tõesti meie ühise tähelepanu all. mis puudutab nähtavuse probleemi, siis tõesti äh, päris mitmetel juhtudel, kui projekti läbiviimise paiku külastada, siis ei ole võimalik kõikjal näha, et antud projekti on rahastanud ja ka ellu viinud Euroopa Liit. aga iga programmi ja projekti puhul on meil siiski see nähtavuse ja kommunikatsiooni mm, osa ette nähtud ja me kavatseme äh, neid paremini äh, rakendada siis äh, nende projekti elluviivate partneritega koostöös. nii et seda me kavatseme teha, et see nähtavus koha peal paraneks. ja seda siis kogu meie solidaarsuse hädes, mis puudutab no seal võib siis jah, te veel mainisite äh, USA-st äh, kaartide äh, saatmist. Äh, seal oli äh, kolmkümmend viis äh, tuhat eurot selleks ette nähtud, see on ka osa meie nähtavuse ähm, parandamisest siis selle FAO projektidega seotult ja nende partneritega koostöös, nii et see on üks näide ka sellest, kuidas siis seda nähtavust saab parandada mitmesugustel viisidel nagu siis selle ka, ka äh, tehti konkreetsel juhul, millest juttu oli, aitäh! Äh, äh, suur tänu nende vastuste eest, volinik, nüüd annan sõna liikmetele, mitmed peavad üsna kiirelt lahkuma ja annan neile siis kõigepealt sõna Martina, siis Petri saab järgmisena sõna. aitäh, aitäh, volinik nende vastuste ja info eest. ma tahtsin äh, mõnda äh, küsimust veel rõhutada. Äh, esiteks seda, sellest jääkvea määrust, seda, see on väga oluline, et see peaks olema reaalsusega kooskõlas. mul on hea meel, et alates kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on see veamäär kahanenud ja mul on hea meel, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on see allpool olulisuse künnist ehk siis üks koma kuuskümmend seitse protsenti kuna meil ei ole väga palju aega, lähen otse küsimuste juurde, oli väga huvitav näha, et äh, väga äh, olulisi, äh, oluliste dokumentide puudus oli siis välja toodud ühe põhilise veana audiitorite poolt, aga komisjon ütleb, et paljudel juhtudel tuleneb see force majeure'ist, näiteks on olnud epideemiad või äh, maavärinad või sellised sündmused või ka konfidentsiaalsuse tõttu. ja mul on küsimus nii komisjonile kui ka kontrollikojale, kas oleks võimalik metodoloogiliselt eristada äh, sellist ähm, force majeure'i nende, äh, selle veamäära puhul, kui suur on selle osakaal. mis puudutab äh, tööhõiveprogramme, mis lõpeb aastal kaks tuhat kaheksateist, mul on hea meel kuulda, et Defco peadirektorat on leidnud võimalusi, kuidas siis sünergiat parandada ja kuidas seda noorte dimensiooni Äh, ja noorte äh, tööhõivet äh, selle sees siis ähm, süvendada, oleks hea meel, kui te sellest täpsemalt räägiksite, siin oli juttu ka rändest, erainvesteeringutest, et kuidas te seda strateegiat tutvustaksite lähemalt viimane äh, välisinvesteeringute äh, kava ja selle põhiosad, äh, siis Euroopa Jätkusuutliku Arengu Fond selle all, see on siis tagatisfond, mis üsna hiljuti loodi, kompromiss leidi triloogia käigus järgmise, eelmise aasta juunis ja see on üsna ambitsioonikas, kuna äh, selle eesmärk on siis äh, leida investeeringuteks nelikümmend neli miljardit äh, eurot Aafrikas, Euroopa naabruses, et võidelda rände ähm, põhjustega ja kuidas siis seda ähm, tulemuslikkust ja tõhusust hinnata, kuidas komisjon seda teha kavatseb, kuidas mõõta selle tulemuslikkust või Äh, rändele ja seoses ka siis kliimaprobleemidega. ja viimaks äh, ja kuidas siis kaasatakse sellesse ka erainvestoreid ja institutsioone, kuidas komisjon äh, tagab seda, et parlament saab kogu asjakohase info selle fondi kohta, et oma õigust ja kontrollikohustust selle puhul täita, aitäh. Petri kas äh, annan nüüd teile sõna? aitäh, esimees, aitäh volinik Mimitsale, aitäh raportöör Zellerile ja suur tänu Kontrollikojale. aitäh, Ville, suurepäraselt tehtud töö. palun kannatage mind välja ma võtan nüüd vabaduse lihtsalt nii-öelda äh, raamist väljapoole mõelda ja rääkida maksumaksja raha kulutamisest nii, nagu minu arvates peaks seda tegema. ja ma selgitan ka üleüldiselt, äh, kuidas minu arvates maksumaksja raha kulutamine käima peaks. ma ei räägi pikalt, aga tahan rääkida sellest, et midagi peab muutuma. nii kaua, kui me räägime praegustest reeglitest, siis mitte midagi ei muutu, nii et ma kutsuksin üles midagi tegema. ma väga hindan teid, volinik, kui te ütlete, et komisjon on alati valmis ära kuulama parlamendi üleskutseid midagi muuta, aga see võtab aega. aga mingil hetkel need muutused läbi viiakse. kui nüüd aga mõelda nende arutelude ajaloo peale Euroopa Liidus, siis ma arvan, et me oleme sellest küsimusest nüüd juba piisavalt palju rääkinud. üks kole üksikasi, mille tahaksin välja tuua kui teie räägite EMR-idest ja ütlete, et tegemist on läbipaistva raamatupidamismeetmega, see on tõesti üks pisikene detail, mis mulle absoluutselt ei meeldi. kui vaadata nüüd rännet ja seda, kui pikalt seletatakse, kui keerulised on need küsimused, millega me tegeleme. jah, nad on keerulised, aga me peaksime oma fookust muutma. me ise peame muutuma. ning me peaksime nüüd lõpuks sõnadele laskma ka tegudel järgida, järgneda. me peame keskenduma tulemustele, tulemustele, tulemustele, tulemustele, mida me saame oma raha eest ma saan aru, et on väga raske, võib-olla isegi võimatu praktiliselt see, seda kõike ellu viia, need välisküsimused ja arenguabi on tõesti väga raske täpselt teada, kui palju me saime näiteks ühe euro eest. ma ei eeldagi, et me saame selle aruande ma ei ta-, eeldagi, et noh, et ühe kulutatud euro eest saime tagasi euro ja kolmteist senti või lihtsalt kaheksakümmend seitse senti. lihtsalt me peame olema valmis muutuma ja muutused algavad meist. ükskõik, kus me ka poleks või kes me ka poleks muutused algavad meist ja see tähendab, et muutused algavad kontrollikojast, komisjonist, siit parlamendist ja me kõik vastutame. ja kui me teame seda, ükskõik, kas töötame kontrollikojas või komisjoni mõnes peadirektoraadis, ja kui me näeme, et me kulutame raha ainult sellepärast, et see oli meile eraldatud ja et me peame selle kulutama siis me oleme juba täiesti valel kursil. me kuuleme kogu aeg seda, et eelarve puhul peab keskenduma tulemustele. miljoneid kordi oleme seda siin koridorides kuulnud. kuid nüüd tuleb hakata muutustega ja muutused algavad meist endist. ning ärgem peitugem reeglite taha, sest siis ei muutu mitte midagi muutused algavad siis, kui mõelda reeglitest kaugemale ja seda tuleb teha, sest muidu me ei jõua mitte kuhugi. eriti, kui kõikidest äh, sisereeglitest kinni ei peeta, aga need haldusraportid on suurepärane näide selle kohta, et me oleme reeglid paika pannud ja me ei pea nendest kinni ja kodanikud, kes seda näevad, nad ei saa sellest aru. Nad ei saa sellest aru, kuni midagi hakkab muutuma. Thank you, Paat. aitäh ja Bart, aitäh, esimees, volinik. tahan teid ja teie kaastöötajaid tänada selle töö eest, mida te olete teinud, soovin teile õnne sest tõesti, nagu te ka ütlesite, viimase nelja aasta jooksul olete jäänud kolme protsendi veamäära alla ja nüüd kaks koma üks protsenti, nii et tõesti olete juba peaaegu kahe protsendi juures, palju õnne! ma imetlen seda tööd, mida teie ja teie kaastöötajad teete Teie peadirektoraadis tehakse tõesti kõrge kvaliteediga tööd ja veel täna hommikul olime me selle tunnistajaks nimelt Euroopa Parlamendi õiglase kaubanduse töörühma koosolek toimis ja Roberto Ridolfi esines meie ees üks teie direktoritest ning see, kuidas ta parlamendisaadikutele ja meie külalistele kõneles selle õiglase kaubanduse hommikusöögil, tegi kõigil tõesti südame soojaks Te oma sõnavõtu alguses rääkisite kohe Aafrika usaldusfondist ja rände põhjustest ja sellest, et me peame rände põhjustega tegelema. see on meie jaoks väga tähtis äh, Äh, seda võitlust rahastatakse arenguabivahendite kaudu, kuid me näeme, et vahendeid ei kasutata praegusel hetkel mitte rändepõhjustega võitlemiseks, vaid pigem piiride valvamiseks, rannavalveks. ja minu arvates äh, on see segadust tekitav, sellepärast et äh, kas on mõistlik seda arenguabi rahadega teha, et kas peaks arenguabiga piirivalvet rahastama, noh, seda võib arutada aga ma tahaksin teada, et kas tõesti arengukoostöö kaudu oleks võimalik seda teha, kõik need miljardid eurod, mida on nüüd Aafrika usaldusfondi sisse makstud, kui palju tegelikult nendest vahenditest on kulutatud äh, arengukoostööks ja äh, migratsioonipõhjuste vastaseks võitluseks ja kui palju lihtsalt läheb äh, migratsioonivastaseks võitluseks. kolmkümmend viis miljonit on kulutatud Egiptuse äh, merejõududele selleks, et Egiptuse äh, merepiiri kaitsta. nii et ainult kolmkümmend viis miljonit on selleks kulutatud. minu arvates see ei ole õiglane, see peab kuskilt mujalt tulema, see raha. teiseks, äh, midagi tuleb Aafrikaga ette võtta me peame arengukoostööd äh, seal parandama meil on vaja seda teha nii erinevate fondide kui ka projektide kaudu, mis peavad ka paremini toimima. kuid härra volinik, see töö, mida teie nüüd teete, teie töötajad teevad, on kasulik töö, mis kahtlemata aitab inimesi koolitada, hoolitseda selle eest, et äh, inimesed näevad oma tulevikku ka Aafrikas, see kõik on suurepärane. kuid äh, meil tuleb vaadata ka seda, kuidas Euroopa poliitikad omavahel konkureerivad. meil on kaubanduspoliitika, põllumajanduspoliitika ja kalanduspoliitika, mis tegelikult äh, kahjustavad äh, inimeste tulevikku Aafrikas. eile tõin volinik Oettingerile näite selle kohta, et näiteks põllumajanduspoliitikas kaotasime ära piimakvoodid. meil on liiga palju piima, piimast toodetakse nüüd piimapulbrit see piimapulber on kuskil ladudes äh, ja meie oma kaubanduspoliitika kaudu äh, siis tegelikult viime piimapulbri hinna alla, see piimapulber jõuab Aafrikasse ja seal piima hind langeb. ma lugesin, et piima hind Nigeerias on kuskil kaheksasada kuni üheksasada nende rahaühikat. Äh, nii et liiter piima maksab seal kaheksasada, üheksasada rahaühikut aga samas müüakse seal piima, mida on tehtud meie piimapulbrist, Euroopa piimapulbrist ja selline piimapulber maksab kõigest kolmandiku ehk siis kolmsada rahaühikut. nii et tegelikult Aafrika talunikud ei näe endal mitte mingit tulevikku, sellepärast et nende toodetud piim on kolm korda kallim. Nad lõpetavad tootmise, lähevad linnadesse Te ju ütlesite ka ise, et noored lähevad maalt linnadesse, seal näevad nad oma tulevikku ja kui linnas pole tulevikku, siis üritavad nad järgmise sammuna jõuda Euroopasse. ja me, see kehtib nii piima kohta, äh, samamoodi ka linnuliha kohta, mida viiakse Aafrikasse ja ma lugesin hiljuti, et äh, Hispaania, Portugali, Kreeka, Itaalia kalalaevad äh, Äh, on Nigeeria ja Mauritaania rannikutel kala püüdmas ja on seal suurteks konkurentideks Aafrika kaluritele. nii et minu küsimus on järgmine, jah, me võime tõesti panustada ähm, arenguabile, aga kuidas need poliitikad omavahel kokku pannakse, kus on see nii-öelda ühtekuuluvuspoliitika äh,? et äh, kaubanduse, kalanduse, põllumajanduse volinikud, võtke nad kõik ette, öelge, et midagi tuleb ette võtta, et meie siin tõesti tilgutame natukene, üritame midagi ette võtta, aga teie samal ajal, ülejäänud volinikud, rikute minu töö ära. ja kui me räägime nüüd siin ka Äh, maksumaksja raha kulutamisest, siis tekib see küsimus täpselt samamoodi. kas me tõesti käime sellega vastutustundlikult ümber? aitäh, Bart, järgmisena härra Salafranca, palun. Eh, mm, aitäh. me oleme siin selleks, et koos voliniku ja tema teenistustega vaadata läbi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve täitmise heakskiitmine ja ma usun, et see on hea võimalus neid küsimusi arutada. kontrollikoja andmed näitavad, et veamäär on paranenud ja ma arvan, et me peaksime kõik sellise positiivse arengu üle ainult head meelt tundma. ma arvan ka ja ma olen ka seda ka ütelnud, et tegemist ei ole mitte ainult sellega, et peame veamäära vähendama, vaid me näeme, et meie arengutegevuseks mõeldud äh, poliitika ja vahendid lõpuks saavutavad häid tulemusi ning äh, see on väga oluline ja me peaksime seda trendi jätkama tulevikus, aga ma tahaksin küsida volinikult midagi. vabandan, härra volinik, pean minema hääletama, aga oluline on, et me vaataksime võttes arvesse komisjoni vastutust, teie enda vastutust, väga keerukat äh, finantsjuhtimist ja nii edasi. me näeme, et teil on ju tohutud vahendid tegelikult. tahaksin teada, me ju teame, millised on raskused äh, Leedu eelarvega. ma tahaksin teada, millised on need milliseid vahendeid teil on, et äh, teha, et tulla toime üha kasvavate väljakutsetega? muuhulgas ma pean siin silmas rände äh, küsimusteks ette nähtud äh, abi. seda mainis ka Kontrollikoda, ma tean, et teatud vahendid on ette nähtud, aga mul on tunne, et te tegelikult ei ole suutnud piisavalt ka inimressursse saada, piisavalt personali selleks, et äh, niivõrd olulisi, veelgi olulisemaid küsimusi lahendada. ma küll ei saa teie vastust ära kuulata, aga see küsimus mul on ja me peame selle tõstatama sellepärast, et ei saa ju oodata, et teeme imesid äh, finantsjuhtimise valdkonnas, kui meil ei ole piisavalt inimressursse. ma arvan, et rände puhul on see äärmiselt äh, oluline ja usun, et komisjonil peaks tõesti olema piisavalt personali, et selle küsimuse ja kohustusega toime tulla. suur aitäh uh,! uh aitäh! jah, tõesti kahjuks osad kolleegid peavad lahkuma, aga võib-olla pean, saangi nüüd teie poole pöörduda, härra volinik, nii et te saaksite vastata. jah, aitäh, aitäh nende küsimuste eest. selle kohta Äh, mis puudutab komisjoni ja Euroopa Liidu tegevust äh, seoses äh, arenguprogrammidega, kuhu me peaksime suunduma? tulles tagasi võtmetähtsusega tulemusnäitajate juurde, tahaksin meelde tuletada, et novembris DigiDevco ja DigiNeer meeskonnad tulevad siia ja arutavad teiega detailselt siis kõike seda, millest äh, koosnevad tegelikult meie äh, partnerlused ka Vahemere idakaldal ning äh, me, nad räägivad samuti aruandlusest konkreetsete programmide läbiviimisel. ma tahaksin teha ettepaneku, et me korraldaksime temaatilisi arutelusid äh, usaldusfondide üle, vaadata, mil määral on võimalik seeläbi panustada ja kuivõrd on meil võimalik enda äh, kiireid vahendeid äh, välja kujundada, me oleme siiani olnud äh, pigem kaasatud teiste doonorite usaldusfondide töösse, nagu Maailmapank, ÜRO süsteem. ja palju vähem oleme me omaenda usaldusfonde kasutanud operatsioonide läbiviimisel. vaadakem milline on võib-olla kõige tõhusam tee edasi, eriti mis puudutab järgmist mitmeaastast finantsraamistikku. see kontekst on väga oluline. enamus küsimusi ja ettepanekuid lugupeetud parlamendiliikmetelt tegelikult äh, puudutavadki neid äh, aspekte, mis äh, tõstatuvad mitmeaastast finantsraamistikku arutades. üks veamäära aspektidest on äh, dokumentatsiooni puudulikkus, jah. me peame silmas pidama seda, et üldiselt äh, arengukoostöö rahastamine ja finantsinstrumendid äh, kõik see toimub päris riskantses ja ettearvamatutes tingimustes kõikjal maailmas meie partnerriikides ning sellest tulenevalt ehm, andmete ja dokumentatsiooni puudumine ei ole tegelikult ju päris sama asi siin, kui eh, rahastada Euroopa Liidu eelarvest meie ühtekuuluvus- või põllumajandusprojekte. olukord ei ole sama Euroopa Liidus eh, ja Guinea-Bissau arenguprojektide puhul näiteks või kuskil mujal maailmas. sellest tulenevalt aga on väga oluline, nagu ka parlamendisaadik ütles, et me peaksime võib-olla mõtlema sellele, kuidas välja töötada ja võib-olla isegi veel täpsemad juhised. sellega oleksid meil standard oleks meil standardmenetlus olemas, mida me saaksime kohaldada ka dokumentatsiooni kogumisele ja sellega saaksime vältida, äh, et tekiks puudujääke. meie arenguprojektide puhul on väga oluline mõõde see, kuivõrd kasutajatele see tulus on. me oleme selle välja toonud ka oma uue algatuse raames ning see tähendab seda, et me ei ole lihtsalt keskendunud ühele projektile, ühele arengu eesmärgile, vaid meie sooviks on eelkõige rõhku panna noortele, noorte jaoks töökohtade loomisele, majanduskasvu tagamisele ja me tahame seda teha muidugi äh, silmas pidades kõiki kestliku arengu eesmärke. novembris Aafrika Liidu ja Euroopa Liidu tippkohtumisel Abidžaanis keskendume me eelkõige just äh, noortesse investeeringutele. seekord Aafrikas me räägime sellest, aga tegelikult üldisemalt me peaksime oma kõiki arenguprojekte välja arendades silmas pidama eelkõige ka seda, kuidas on võimalik panustada noortesse, kuidas neid paremini kaasata majandus, sotsiaalküsimustesse ning äh, poliitikasse oma koduriikides. samuti käivitasime uue instrumendi välisinvesteeringute kava, mis käib kaasa siis Euroopa Kestliku Arengu Fondi tegevusega. me tahame ära kasutada neid rahastamisvahendeid selleks, et avaliku ja erasektori investeeringud suunata just arengupartnerlustesse. sellest tulenevalt on oluline, et kõnealuse uue instrumendi puhul saaksime me mõõta ka seda, milline on selle instrumendi mõju, mil määral ta aitab kaasa ebaseadusliku rände algpõhjuste väljajuurimisele, kuidas see aitab kaasa ka majanduskasvu loomisele, tööhõive parandamisele ning arengule meie partnerriikides. sellest tulenevalt me näeme, et tulemuslikkuse raamistik on tõesti tohutuks sammutuks edasi. me ei peaks enam lugema ainult raha, mis me kulutame arengukoostöö peale. me peame vaatama pigem tulemusi mitte rahalisi näitajaid, vaid peame vaatama, kui paljud inimesed on meie projektidest kasu saanud kaks tuhat viisteist alustasime juba tulemuspõhise raamistikuga. nüüd on see ka meie aastaaruandes sees. ja meil on esimene brošüür ka juba väljas, kus me räägime just neist inimestest, kes on otseselt meie programmidest kasu saanud. kui me räägime miljarditest, näiteks kaks miljardit mingis programmis või kaks miljonit, siis mitte keegi meie arenguriikide partneritest tegelikult ei mõista, mida see tähendab. aga kui me ütleme, et eh, miljon kolmsada tuhat inimest on otsest kasu saanud programmidest, eh, seoses eh, toit, toitlust, toiduainetega, toiduaine ohutusega või äh, kakskümmend viis tuhat last äh, rohkem käib nüüd koolis, nii et äh, kõik see on see, mis aitab paremini mõista, mis toimub ja ka meie Euroopa Parlamendis ja eelarve kontrollikojas peaksime just sellele tähelepanu pöörama, nii et see on jää, nüüd see tee, mida mööda me peaksime jätkama rände arengu küsimustes ning äh, usaldusfondide tegevuse puhul mainisite seda, et osa meie usaldusfondi tegevusest on suunatud piirikontrolli parandamisele selleks, et takistada kas siis äh, rändajaid oma koduriigist lahkumast või siis äh, transiitriigina kasutamas mõnda naaberriiki. kui aga vaadata tegelikult mida usaldusfondi äh, rahadega rahastatakse, siis mõistate, et me ei rahasta seeläbi piirivalvet. me ei osta selle eest sõjaväevarustust ega sellist varustust, mis võimaldab meie partnerriikidel paremini piire kontrollida. ei, me räägime koolitusest eelkõige. me räägime piiride juhtimisest üldse mis tegelikult käib käsikäes rahu ning julgeoleku tagamisega partnerriikides. nii et kui me, meil on projekte, mis on seotud rändega ja mis on arenguprojektid ja kus on, tegeletakse ebaseadusliku rändega päritoluriigis siis meie sooviks on ennetada rännet eelkõige. tegemist on ikka sama asjaga. vähem vaesust tähendab ka seda, et rändevoogusid suudame me kuidagi leevendada. suurem äh, areng tähendab äh, väiksemat rännet. seos arengu ning rände vahel on väga oluline osa meie üldisest üldistest arenguprogrammidest. majanduspartnerlus, kokkulepped ja kaubanduspoliitika ja üldisemalt äh, parem poliitikate sidusus äh, arenguvaldkonnas. siin me peame jätkama sidususe tagamise nimel tööd. paljud meie poliitikatest on väga olulised arengueesmärkide saavutamiseks äh, meie partnerriikides. kaubandus on üks neist meil on olemas äh, raamistik või pigem siis ehitame seda üles. Ähm, Cotonou äh, kokkuleppe all, see puudutab äh, Aafrika, Vaikse ookeani, Kariibi mere riike. aga peab ütlema, et meie prioriteedid on natukene teistpidi reastatud. selliseid kaubanduskokkuleppeid käsitletakse kui tariifide eh, ning vabakaubanduse kokkuleppeid. aga meie lähenemine, meie arusaamine on selline, et majanduspartnerluskokkulepped peavad eelkõige kasu tooma peavad pigem tagama vastutustundlikuma väärtuste ahela partnerriikidest, nii et nemad saaksid kaubelda väärtuslikemate kaupadega. me tahame, et majanduspartnerluskokkulepete samuti aitaksid parandada regionaalset ja majanduslikku integratsiooni, ka poliitilist integratsiooni paljudes Aafrika piirkondades või siis ka Vaikse ookeani ning Kariibi mere piirkondades kui me need eesmärgid suudame saavutada, siis suudame ka luua tõhusa kaubandus- ja vabakaubandusrežiimi ning tagada ilma tõketeta süsteemi eh, juurde ning juurdepääsu eh, Euroopa turule ja meie partnerite turgudele. seega ma olen veendunud, et eh, õiglane kaubandus on arengumootoriks aga me peame samuti arvestama tööstusega, tootmisega, äh, väärtusahelatega ning vastutustundliku tootmisega. kõik see on väga seotud kõnealuse mõõtmega. tulles tagasi üldiselt piirikontrolli küsimuse juurde ja piiride juhtimise ja rände arengute juurde. ja samuti äh, rahu, äh, julgeoleku ja arenguküsimuste juurde, siis kui vaadata meie üldiseid kõiki äh, arenguinstrumente, rahu, julgeoleku tagamise instrumente, siis üheksakümmend kuus protsenti kogu arengu rahastamisest äh, leiavad kajastamist kui ametlik arenguabi. üheksakümmend kuus protsenti kõigest sellest siis. tegemist on tõesti toimivate Äh, arenguvahenditega, tahame seda veel tõsta, aga tegelikult me ei saa rääkida praegu sellest, et hakkame arenguvahendeid muude eesmärkide saavutamiseks kasutama. Äh, me ei suuda sellist kõrget protsenti muidu alles hoida kui me räägime oma instrumentide süvalaiendamisest, siis võib-olla meil on kuuskümmend kuus äh, miljardit ette nähtud humanitaarküsimuste arengu, äh, rahu, julgeoleku tagamiseks järgmises mitmeaastases finantsraamistikus. ja meil on viisteist erinevat killustatud instrumenti, me peaksime vaatama, kuidas on meil võimalik öö, äh, instrumente kokku tuua ja üldiselt, kuidas me saame parandada oma rahastamissuutlikkust? inimressursid kuuskümmend kuus pluss kolmkümmend, see on üheksakümmend kuus miljardit äh, mis on mõeldud rahujulgeoleku arengu rahastamiseks. aga Euroopa Liit ei ole arenguagentuur, me ise ei vii neid projekte otseselt läbi, me peame partnerlusi sõlmima teistega. siin Brüsseli, Brüsseli peakorteris töötab ju päris palju kolleege arengu finantskülje ning juhtimisega, aga kolleegide arv väheneb me tahaksime tõsta meie personali tõhusust. me ei saa üldse hakatagi mõtlema sellele, et tõstame personali arvu, kes tegeleb meie projektide elluviimisega aga meil on tõesti äärmiselt palju erinevaid äh, instrumente selles valdkonnas. suur aitäh, volinik, et vastasite kolleegide küsimustele, võib-olla nüüd tuleme tagasi Kontrollikoja juurde. kas soovid? härra Zeller, te saate viimasena sõna võib-olla saate aga teie vastata et omalt poolt kontrolliga teha. Uh, meile palju küsimusi ei esitatud. üks küsimus, mida tahtsin öelda, oli see, et räägitakse sellest, et tuleb rohkem üle minna tulemuspõhisele eelarvestamisele ja Kontrollikoda on seda palunud juba aastaid. komisjon liigub samas suunas ja tundub, et nüüd parlament ka, nii et see peaks olema lahendatud, aitäh! aitäh teile nii teie sissejuhatava kõne kui ka nende kommentaaride eest ja nüüd härra Zeller, palun, härra Zelleril pole mikrofoni. aitäh, Derek! aitäh volinikule selgituste eest! paljud punktid, mida siin praegu välja tõite, härra volinik äh,, on meile meeltmööda, eriti mis puudutab koostööd ja tulevast äh, arengupoliitika koostööd. vaadake seda positiivselt, et teile nii palju küsimusi esitati arengukoostöö kohta. see on positiivne märk selle kohta, et arengukoostöö, arengupoliitika küsimused äh, on üha rohkem muutunud ka tähtsaks poliitiliseks valdkonnaks. vähemalt minevikus äh, Saksamaal oli nii, et kui oli vaja mingile parteisõdurile kohta leida, siis temast sai arenguminister. nüüd on aga lood muutunud, kõik on aru saanud, et me ei ela kuskil üksikul saarekesel ja kõik, mis toimub meie ümber, Euroopa Liidu ümber, mõjutab üha rohkem ka meie tulevikku. ja et tihedam koostöö, eriti just äh, Aafrika riikide äh, rahvaste ja riikidega ning ka Aasia ja Lähis-Ida riikidega ja rahvastega on väga tähtis. ma arvan, et parlament osutub teile heaks partneriks. usaldusfondide küsimus ja meetmete koondamine, parem nähtavus. Te mainisite neid küsimusi mõte selle taga ei ole ju halb, et meil peaks olema rohkem paindlikkust, meetmed, mis peaksid tulema pikaajalistest vahenditest, kus võib-olla siis võib-olla nõudlus ei ole nii suur selleks, et lühiajalistele probleemidele lahendusi leida ja keskenduda siis rohkem tõesti eesmärkide saavutamisele usaldusfondide loomise puhul oli ju mõtteks ka see, et meil on vaja leida lisarahastust lisarahastajatelt, mitte Euroopa Liidu eelarvest või sellest kahest või neljast liikmesriigist, mis olid valmis raha eraldama. nii et äh, need peaksid olema usaldusfondide rahastamise alustuseks, siin on veel väga palju ära teha, sest meil tuleb tõdeda, et väga vähe on esialgsetele rahastamislubadus, lubadustele lisa tulnud, eriti kuna tegelikult usaldusfondi haldamiseks oli vaja ka leida inimesi. ja nagu ikka haldustööga, tihti kaob silmist tegelik eesmärk, hakatakse lihtsalt iseennast haldama ja usaldusfondide puhul ei tohiks seda siis seekord juhtuda. Need iga-aastased äh, aruanded peaksid meie jaoks olema tõesti meetmeks äh, edusammude mõõtmisel teatud tegevusaruannete puhul äh, Euroopa Liidu delegatsioonidest, mida ma lugesin, öeldi, et Euroopa Liidu delegatsioonides ei ole piisavalt koolitatud personali selleks, et nad saaksid arengukoostöö projekte kontrollida eriti puudutas see neid küsimusi, kus meil on siin eelarveabi ette nähtud. peadirektori aastaaruandes on välja toodud kõik kulutused rahvusvahelistele organisatsioonidele ja ametitele, seal öeldakse, et need on kõik kõrge riskiga ja eelarvetoetust vaadati kui madala riskiga kulutust. mis puudutab äh, siin menetlustes kinnipidamist, siis võib-olla see tõesti nii on, aga küsimus selle kohta, et kas me tõesti eelarvetoetusega saavutame seda, mida soovime saavutada, ja mis on siis ju ka osa nende riikide eelarvest, mis saavad seda abi, ei ole päris selge. kui ma käin nendes riikides kohapeal ja küsin, et mida valitsused nende vahenditega tegid, mida nad eelarvetoetuste kaudu said, siis tavaliselt Euroopa Liidu delegatsioonide töötajad eh, ei suuda väga täpselt sellele vastata, sest neil tegelikult ei ole selle kohta infot. nii et äh, siin on väga palju võimalik veel parandada ja viimane märkus, aga mitte vähem tähtsam. härra esimees, ma luban, et annate mulle veel paar minutit. Te mainisite eh, piirivalvet. ka siin peame olema väga ettevaatlikud, et ei juhtuks see, et soovime teha midagi head, aga välja tuleb nagu alati äh, näiteks Tšaadis see, kuidas seal piirivalvet on korraldatud. me kasutasime väga palju vahendeid selleks, et piiripunkt oleks olnud võimalik ehitada piiriametnikele, peale selle ehitati kaksteist äh, piirivalvelaeva selleks, et nad Tšaadi järvel ja jõgedel äh, patrullida saaks ja seal on ju veetase väga erinev Äh, Tšaadi lääneosas inimesed on karjakasvatajad ja nad olid harjunud Malikuuli äh, veiseturul oma veised müüma. nüüd aga piiriületuse pärast ei ole neil võimalik enam minna Ida-Nigeeriasse oma veiseid müüma. Tšaadi riik on pankrotis äh, ja sellepärast üritavad Äh, üritatakse nüüd riigi kauka täitmiseks ka veisekasvatajatelt raha võtta, kui nad piiri ületavad. samal ajal Tšaadi järve ääres on kümneid tuhandeid inimesi mujale elama saadetud, sellepärast et Tšaadi armee soovib seal Boko Harami vastu võidelda. Need inimesed, sada tuhat inimest elavad nüüd külades teiste inimestega koos ja neil ei ole enam võimalik põllumajandusega tegeleda ja, ja külaelanikel ei ole ka enam süüa, sest inimesi on palju rohkem, ka sellega tuleb arvestada. nii et tõesti, siin tuleks äh, programmide kaudu äh, hoolitseda selle eest, et konfliktid ei muutuks suuremaks ja ei plahvataks. ja inimestele tuleb tegelikult anda võimalus ka äh, põllumajanduslikke äh, meetodeid parandada ja niimoodi anda kõigile võimalus ära elada ja ka koolis käia samal ajal soovime neid riike toetada, et nad ka ise saaksid ennast kaitsta, et nad saaksid võidelda terrorismi vastu. Te mainisite, et sõjalist toetust me ei paku näiteks Jamenas on meil suur koolituskeskus, mida me rahastasime just julgeolekujõudude väljakoolitamiseks Tšaadis. suurepärane hoone, nad toodavad ise ka elektrit, aga siseminister ütles, et selleks, et kedagi seal koolitada, on mul vaja lasketiiru, mul on vaja varustust, mul on vaja ka relvi, aga arenguabist meie seda rahastada ei saa. nii et seal praegusel hetkel mingit koolitust seal ei toimu nii et äh, ma arvan, et see lause, et äh, mõtle enne, kui äh, mõtlema hakkad, päris hea. ehk et kuidas me siin tõesti leiaksime paremaid meetmeid äh, koostööks. üheskoos peame selle peale siis mõtlema, aga te mainisite juba kõiki neid punkte, kus me ka tulevase mitmeaastase finantsraamistiku väljatöötamisel koostööd soovime teha. me esitasime üksikasjalikud küsimused veel ka kirjalikult äh, ja suur tänu teile vastuste eest ning olen valmis ka teile hea meelega lubama, et eelarve kontrolli komisjon on huvitatud sellest, et arengukoostöö oleks ja jääks tähtsaks, et toimiks hästi ja korralike meetmetega ja et sellepärast tuleb ka piisavalt eelarvevahendeid selle poliitika jaoks ette näha. aitäh, härra Tseller sellega on kõnealune päevakorrapunkt läbi. nüüd punkt number kolmteist, kaheksas, üheksas, kümnes, üheteistkümnes äh, EDF. Euroopa Arengufond ning äh, Kontrollikoda, palun. jah, pärast pikka eelmise peatüki arutelu võin nüüd lühidalt teha. Euroopa Arengufond on arendanud, on rahastanud äh, arengukoostööd Aafrika, Kariibi mere ning Vaikse ookeani riikidega ning meretaguste territooriumitega peaaegu kuuskümmend aastat juba. tänane meie arvamus, äh, aruandluse äh, äh, usaldusväärsuse ning regulaarsuse kohta on positiivne, nagu ka varasematel aastatel mis puudutab maksete legaalsust ning maksete regulaarsust äh, on meil äh, hoopis aga vastupidine arvamus, sellepärast et siin on tekkinud vigu. eelarve toetus ja mitmedoonori operatsioonide puhul on veamäär neli koma neli protsenti saja kolme, neljakümne kolmest äh, on, tehingust on kakskümmend kuus viga tekkinud ning kahel juhtumi puhul on meil piisavalt olnud infot komisjonile, et vead parandada, aga seda infot jällegi ei kasutatud. kümne juhtumi puhul kahekümne kuuest tehingut tehingute puhul viidi läbi teisi kulukontrolle või auditeid, aga nemad ei avastanud meie avastatud vigu suurem osa veamäärast, kolmkümmend kaks protsenti, tuleneb sellest, et ei ole kinni peetud äh, hankereeglitest. leidsime juhte, kus lepingud anti ilma selleta, et oleks toimunud valikumenetlus ning ei peetud kinni läbipaistvuse ja võrdse kohtlemise põhimõtetest hankemenetluses. kaks tuhat kuusteist DigiDevco peadirektor laiendas reservatsiooni aastaaruandes toetustele ja programmidele kaudse juhtimise all. see on äh, kooskõlas meie soovituste ning äh, täheldustega nii selles kui äh, eelmistes aastaaruannetes isegi kui residuaalse veamäära hinnang kohaselt on see alla kahe protsendi üle poole aasta kulutusest endiselt äh, jääb reservatsiooni alla, aitäh. suur aitäh, nüüd palun võib-olla volinik, äh, saate vastata ja siis raportöör kommenteerib. palun mikrofon suur aitäh, lugupeetud esimees, lugupeetud eh, parlamendiliikmed, kontrollikoda. tahaksin tänada parlamendi eh, liiget proua Kappelit selle eest, et ta tutvustas eh, kontrollikoja raportit Arengufondi kohta ma näen hea meelega, et suurem osa kontrollikoja soovitustest on leidnud ellurakendamist. sama käib ka selle aasta soovituste kohta, komisjon nõustub nende soovitustega ja me teeme kindlasti kõik selle nimel, et ka need ellu rakendada. tõenäoline veamäär alanes kolme koma kaheksalt protsendilt kolme koma kolmele tuleneb osalis-, suuresti kontrollikoja varasemast tööst ja soovitustest Eh, mis suunavad komisjoni pingutusi selleks, et kogu meie kontrollisüsteemi parandada. ma tahan üle kinnitada oma selge veendumuse, et selleks, et veel veamäära vähendada, hoolimata et me pingutame selle nimel, et veelgi veamäära vähendada hoolimata keerukatest tingimustest. nagu lubatud, tahaksin tulla reservatsiooni juurde ja see puudutab Aafrika mm, rahu tagamisrahastut. miks on see oluline, sellepärast et ma ka mainisin ju rahu ning julgeoleku selle puudumine mõjutavad väga meie arengu vallas tehtavat ning tulemusi me otsustasime reservatsiooni alles jätta sellepärast, et hoolimata olulisest edust on ikkagi teatud ohud alles. me töötame tihedalt koos Aafrika Liidu komisjoniga selleks, et üle saada välja selgitatud kontrolli puudujääkidest. Nad suhtuvad väga tõsiselt meie teekaardi, kus on ka soovitused selleks, et võimalikult kiirelt ähm, ka läbida edukalt selle samba hinnang. samas äh, kohaldame me ka leevendusmeetmeid selleks, et üle saada puudujääkidest ähm, kõige hilisemas äh, hinnangus, see puudutab eelkõige just hangete ning aruandlussüsteemi. Need meetmed muuhulgas kätkevad endas ähm, hankekavade äh, eksante heakskiitmid, äh, lepingute menetlust ning ka eelnevate aastate positiivsete auditite tulemust ning tugevdatud äh, järelevalvemehhanisme. lugupeetud liikmed, meie koostöö Euroopa Arengufondi raames ning nagu ka Euroopa Liidu eelarve küsimustes on endiselt äärmiselt tõhus. me keskendume positiivsete tulemuste saavutamisele ja seeläbi me parandame arhitekteerimise tagab äh, parema tulemuspõhise juhtimise ja aruandluse. tahan teid tänada teie panuse ning hea koostöö eest aitäh, proua Kappel, palun. suur tänu, ma tänan Kontrollikoja liikmeid ja volinikku, sest meil on tõesti raport, mis toob välja positiivseid külgi, et veamäär on vähenenud ja seda tänu sellele, et Kontrollikoja soovitusi komisjon fondi töö korraldamisel arvestas. me kuulsime juba, et kolm koma kolm protsenti oli võimalik, kolme koma kolme protsendini äh, oli võimalik veamäär viia ainult ja nelikümmend kolm Äh, ülekannet oli see, mida kontrolliti ja ainult kolmandik veamäärast tuli sellepärast, et äh, ei peetud kinni hankereeglitest. ja sellepärast on väga tähtis, et äh, üleüldiselt järelevalvet parandatakse, seda ütleb ka Kontrollikoda ja peale selle tuleb keskenduda just tulemustele suunatud järelevalvele ja komisjon peaks ka tegelikult äh, Äh, hankemenetluse eel, eelnevalt kinnitama, me tõesti peaksime äh, andma endast kõik selleks, et hankega probleeme pole, siis veamäär väheneb ja siis äh, õnnestub meil vast järgmisel aastal veelgi paremat tulemust ette näidata arengufondi on vaja järgnevatel aastatel väga palju muuta, sellepärast et äh, on vaja mitmeaastane finantsraamistik aastaks kaks tuhat kakskümmend välja töötada. täna me muidugi ei peaks äh, sellega tegelema, aga me ei tohiks seda ka ära unustada. meil tuleb ka tunnistada, et arengufond on praegusel hetkel Euroopa Liidu parim äh, vahend arenguabi andmiseks AKV riikides ning et selles fondis on juba praegusel hetkel väga palju meetmeid, mis on väga tähtsad nimetatud riikidele. näiteks see, et ei ole vaja abisid tagasi maksta, riskikapitalil põhinevad laenud erasektorile ja nii edasi. minu jaoks tundub siin tähtis olevat ja seda siin mainiti ka mitu korda, seda et äh, vahendeid kasutataks tõhusalt ja mõjusalt, et me arenguabi eesmärke ja arenguabipoliitikat omavahel kooskõlastaksime ja et me toetaksime nende kaudu ka ühiskonda, kliimamuutuste vastast võitlust ja nii edasi. volinik mainis siin ka usaldusfondi. on väga tähtis, et äh, need vahendeid, mida kasutatakse piirivalve toetamiseks, tõesti ka piirivalvet üles ehitada aitaksid, sest see aitab ka meie julgeolekut ja turvalisust parandada. ja selles mõttes tegelikult see fond peegeldab ka praeguseid ühiskonnapoliitilisi eesmärke, eriti just ka migratsioonivaldkonnas. rändega seotud projektid on väga tähtsad ja ma arvan, et sellele tuleks ka keskenduda ma tean, et ka eelmisel aastal juba raportöör sellele keskendus, kuid probleem kahjuks ei parenenud, vaesusevastane võitlus, eriti just äh, migratsiooni valdkonnas peab jääma esiplaanile ja sellepärast räägime sellest ka selleaastases raportis. Thank you um,. Commissioner, would you like? jaa, aitäh. kas komisjon soovib midagi kõigepealt vastata? härra Štehhovski, aitäh, kõigepealt suur tänu Kontrollikojale, raportöörile ja ka volinikule, et ta täna isiklikult siia meie ette tuli. ma arvan, et see, kuidas ta ennast tänaseks aruteluks ette valmistas, näitab, kui tähtsaks komisjon seda küsimust peab mul oleks väga hea meel, kui volinikud tuleks alati nii ettevalmistunud meie ette, nagu täna volinik Mimitsa. nüüd äh, räägin sellest äh,, milliseid järeldusi komisjon ja kontrollikoda tegid äh, ja ka küsimustest komisjonile. ma ei tahakski rääkida sellest, mida siin juba mainiti. ma leian, et tuleb uuesti mainida fondi vahendite kasutamist. me peaksime seda väga korralikult kontrollima. peaksime uurima just neid juhtumeid, kus on olnud vigu või kus äh, ei ole olnud äh, tõendavaid äh, dokumente väljamaksete kohta, eriti kui tegemist on olnud palgatõenditega siin on väga suured petuvõimalused. me näeme, et probleemid korduvad aastast aastasse. kui nüüd äh, seda raportit vaadata ja võrrelda seda eelnevate aastate raportitega, siis me näeme, et kogu aeg tõstatuvad täpselt samad küsimused. olen seda ka siin osaliselt lugenud, näiteks äh, sissetulekute puhul ei olnud veamäär väga suur nii ei olnud see ka minevikus. vead on olnud tavaliselt sellised, et mingi dokument puudub lihtsalt. ei saa ju olla nii, et et lihtsalt äh, audiitorid lasevad läbi sellised aruanded, kus teatud dokumendid nagu näiteks palgatõendid puuduvad äh, nii et äh, tuleb küsida, kuidas komisjon kavatseb kontrollide tõhusust parandada ja veamäära selle kaudu vähendada. veel üks küsimus. olen täiesti nõus äh, kontrollikojaga. kui kontrollikoda ütleb, et komisjon peab äh, täpsemalt kontrollima neid äh, andmeid, mida on äh, esitatud kontrollimisele ja vaatama ka täpselt siis äh, lõppevaid lepinguid. ning samamoodi tuleb mainida ka abikõlbulikke kulusid, mida ei ole välja makstud. kuni kolm, äh, kolm koma üheksa miljardit eurot on see summa, et kuidas on see ka võimalik tahan teada, mida komisjon kavatseb selles valdkonnas ette võtta. volinik, kas soovite vastata sellele? jah, aitäh. juhataja. mis puudutab Euroopa Arengufondi, siis need äh, mõned teemad, millest me äh, rääkisime ja ka eelarvega seotud küsimused on äh, asjakohased meie programm, projektide puhul, mis puudutab eelarvetoetusi, ka usaldusfondide tehinguid, kuna usaldusfondide vahendid tulevad suures osas arengufondist. ja seetõttu me sooviksime äh, isegi rohkem kui varem rääkida just oma jõupingutustest just äh, viimase, nii-öelda viimases äh, etapis, ähm, kus siis tuleb seda veamäära vähendada arengufondi puhul see on kõrgem äh, kui eelarveprojektide puhul, aga aga meil ongi peadirektoraadis selleks ette nähtud eraldi on tegevuskava, et võtta arvesse kontrollikoja ettepanekuid. ja nõnda me saame veamäära eh, viia eh, allapoole olulisuse eh, künnist, mis on praegu meie eesmärgiks enesestki mõista. mis puudutab ülemäärast finantseerimist, siis selle kohta võib öelda, et kuna äh, siin on küllaltki ähm, paindlike instrumentidega äh, tegemist, siis uues finantsraamistikus saaks neid äh, kasutada kõigi nende ühtlustatud ähm, projektide juures, kuna Arengufondis on meil küllaltki palju, kuskil kakskümmend protsenti sellest kolmekümnest miljardist seitsmeks aastaks, et siis kakskümmend protsenti on meil reserve, mida saaks kasutada paindlikumal viisil uute väljakutsete, uute prioriteetide finantseerimiseks, nii et äh, ettevalmistustöö äh, ähm, Mm, programmide puhul ei, ei kata tegelikult kogu seda äh, perioodi kogu summaga, nii et äh, järgmises finantsraamistikus me sooviksimegi nõnda tegutseda, äh, komisjon sooviks seda võimalust lähemalt kaaluda arengufondi eelarvestamise perspektiivis. ja teine märkus on seotud asjaoluga, et me oleme ka küllaltki ähm, paindlikud äh, arengufondi ähm, programmi eelsete ähm, projektide puhul, näiteks Kariibi ähm, piirkonna orgaanikahjustuste puhul saime me seda ähm, kasutada. Äh, seda saab kasutada siis kiireks humanitaarabiks, vaid ka pikemaajaliseks ülesehitustööks, kasutades äh, Arengufondi äh, reserve ja seda saab siis kasutada, lähtudes nende äh, riikide mm, programmidest ja ka siis äh, arenguga seotud tegevuste puhul on see võimalus, nii et me sooviksime säilitada niisugust paindlikkust oma programmide puhul järgmise, järgmises finantsraamistikus nii et nõnda me leiame, et äh, arengufondi vahendeid saab äh, paremini ära kasutada ja siin tuleb arvestada erinevaid aspekte, kui äh, otsustatakse fondi vahendite eelarvestamise üle, aga Euroopa Parlament ja teie komisjon on olulised partnerid, leidmaks äh, siis äh, head lahendust, kuidas äh, sellisel juhul Arengufond ka jääks oma, säilitaks oma jõulisuse ja paindlikkuse ja saaks kõige paremini kaasa aidata meie arengueesmärkide saavutamisele. aitäh, volinik kas härra Iidale sooviks vastata? aitäh. jah, väga äh, lühidalt äh, vastuseks siis, siis nende väga äh, rangete kontrollide kohta, et igasugust pettust vältida, kuidas me saaksime seda teha? see on minu isiklik arvamus pigem ehk meil on tarvis äh, kohapealseid auditeid, jah, ma olen äh, äh, tõesti kogenud seda, et, et lihtsalt dokumentide ülevaatamisest ei piisa, me peame koha peal kontrolle läbi viima, muidu ei ole see piisav, aitäh. kas raportöör proua Kappel sooviks sõna? jah, teeksin ka hea meelega paar lisamärkust, ma leian ka, et kohapealsed kontrollid on väga tähtsad, eriti kui mõtleme selle peale, kui palju antakse eelarvetoetusi, kakskümmend viis protsenti EDF-i vahenditest läheb eelarvetoetusteks ja mul on siin ka küsimus volinikule, et kas komisjon kavatseb välja töötada meetmeid, millega vähendada eelarvetoetusi Arengufondis aga samal ajal säilitada siiski paindlikkuse, mida te mainisite, mis on tähtis selleks, et äh, reageerida sellistele kriisidele nagu orkaanid Kariibi mereriikides. kas te näete võimalusi eelarvetoetusi vähendada, aga sellegipoolest paindlikuks jääda? Commissioner, would you like to answer that one question? palun, teil on sõna vastuseks aitäh! jah, EDF-i paindlikkus on tõesti oluline osa sellest instrumendist, me sooviksime seda säilitada, aga see on täiesti tavapärane. me peame äh, kogu aeg säilitama äh, oma finantsmääruse paindlikkust, mis on ka parlamendi poolt määratletud ja teiselt poolt äh, peame me ka säilitama oma äh, üldist äh, suutlikkust äh, tagada läbipaistev ja adekvaatselt kontrollitud tegevus usaldusfondi kaudu. oluline aspekt arengufondi kasutamises on just eelarve toetamise äh, projektid. kui me, praegu on see kuskil äh, kahekümne viie ähm, protsendi äh, moodustab see siis kakskümmend viis protsenti sellest fondist, aga me võime seda kavandada ka mm, veidi äh, suuremana, kuna me saame äh, sellega siis äh, parandada oma järelevalvet eks ante, eks post ja tagada nõnda siis selle eelarve toetuse tõhusama kaasatuse, nii et ma sooviksin tõesti meie koostööd ka tugevdada ja kasutada siis hästi seda finantsraamistikku, finantsmäärast. et siis mm, kõik meie tegevused, sealhulgas ka siis eelarve äh, toetused oleksid äh, või täidaksid kõige paremini meie seatud eesmärke. suur tänu ja tere hommikust, vabandust, härra volinik, mul tuli kohtuda saja Prantsuse ettevõtjaga ja siis mul tuleb alati seda Saksa-Prantsuse sõpruskaarti näidata, sellepärast olin ka sel kohal. järgmisena härra Zeller. aitäh, volinik, aitäh, et andsite hinnangu Arengufondile. me teame, et Arengufondi tegevus on nii ajaliselt kui ka piirkondlikult piiratud Äh, tegemist on aga ühe kõige tähtsama meetmega koostöös AKV riikidega ning äh, me lähtume siin Cotonou kokkuleppest. kahe tuhande kahekümnendal aastal aga fondi töö lõpetatakse ja me ei tea, mis saab edasi Cotonou leppest, lepingust ja kas arengufondi kui selline jääb püsima, tegemist on erifondiga, mis ei ole osa eelarvest. kuidas näeb komisjon Cotonou lepingu tulevikku ja ka teiseks siis Euroopa Arengufondi äh, võimalusi? et kas on mingeid võimalusi, et kui Cotonou lepingust loobutakse, et siis need vahendid äh, siiski piiratult ja eesmärgipäraselt siiski Äh, oleksid osa Euroopa Liidu eelarvest ja oleksid suunatud arengupoliitikale, sest ma leian, et arengupoliitikaga tuleb jätkata. ja siis me ei saaks neid kasutada mitte ainult seitsmekümne kahele AKV riigile, vaid üleüldiselt arengupoliitika jaoks. ma arvan, et siin tuleb meil veel väga palju liikmesriikidega seda küsimust arutada ja see oleks hädavajalik. Yes, thank you very much for this jah, suur tänu selle olulise küsimuse eest. ma olen igati nõus sellega, et praegusel hetkel meil ei ole päris selget ülevaadet sellest, kuidas siis see Cotonou lepingu järgne partnerlus välja hakkab nägema ja me ei tea ka väga hästi, kuidas areneb EDF-i raamistik pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend. aga mina oleksin äh, optimistlikum äh, Cotonou järgse olukorra osas, kuna koos liikmesriikidega ja ka mm, partnerite kaasabil oleme me jõudmas Äh, lähemale äh, sellele uuele partnerluslepingule äh, pärast kodunud, mis oleks regiooni spetsiifilisem, aga samas säilitaks ka kõik olulised positiivsed osad praegusest kokkuleppest seoses inimõiguste, õigusriigi põhimõtetega ja nii edasi, mida me soovime jätkata nii et äh, septem-, detsembris äh, äh, komisjonis siis koostatakse see mandaat. nii et sellest peaks saama siis selline laialdane kokkulepe, mis rajaneks teatavatel väärtustel, seal on kolm regionaalset äh, sammast, siis üks Aafrika, Vaikse ookeani ja Kariibi merepiirkonnad ja need siis peegeldaksid äh, äh, täpsemalt meie partnerlussuhteid siis majanduse, poliitika, kaubavahetuse ja nii edasi aspektides, kuid Äh, õigusliku raamistiku äh, üle käivad läbirääkimised, äh, käivad, hoitakse siis lahus finantsküsimuste alastest läbirääkimistest, kuna see EDF-i eelarve allverstamine on äh, veel arutusel, me peame seda koos ähm, parlamendi ja liikmesriikidega arutama, kuidas see täpselt siis toimuma hakkab, kuidas see äh, EDF-i äh, lülitamine eelarvesse tegelikult kohaneks siis nende eesmärkidega, mis oleks siis üks protsent kulukohustust, üks koma kaks protsenti siis maksekohustustest ja siin on ka küsimus Brexitiga seoses, kuivõrd Ühendkuningriik hakkab panustama, aga siin on ka muid aspekte, mida tuleb arvestada. nii et need arengu nende mm, mm, arenguinstrumentide võimalik eelarvesse lülitamine on siis äh, veel arutlusel, kuidas me saame siis seda paremini kasutada oma äh, eesmärkide äh, saavutamiseks. kuidas jõuda siis selle null koma seitsme protsendi GNA-ni? -ni nii et äh, siin on siis jah, mitu aspekti, see lepinguäärne küsimus ja siis äh, finantseerimise küsimus. suur tänu. suur tänu. Äh, siiski kolleeg Ajala Sender, palun. Sí, eh, lo siento, es que teníamos el voto larguísimo en transporte. Aitäh, meil oli transpordikomisjonis väga pikale veninud hääletus, vabanen, vabandan selle eest, mitte oleksin tulnud varem, mul on kaks küsimust. ja need on seotud ähm, mm, Aafrika ähm, äh, kiireloomuliste äh, äh, küsimuste rahastusfond äh, ja me tahaksime teada täpsemalt, kuidas siis selles usaldusfondis me saame jälgida teatavaid tegevusi, mis on seotud näiteks piirikontrolliga ja mis seal usaldusfondis ise on seotud ka õiguskaitse valdkonnaga, repressiivsemate ähm, tegevustega, kui nii võib öelda, äh, mitte niivõrd koostöö mm, tegevustega ja siis see praegune mandaat äh, ise, nii et minu küsimus oleks, et äh, kui te vaatate arengufondi, siis kuidas nemad osalevad Arengufondi tegevuses ja kuidas me saame siis tagada, et kõik, kogu selle raha kasutamise üle on meil siiski kontroll ja et see oleks Arengufondi eesmärkidega kooskõlas. teiseks, Aafrika usaldusfond, kui te vaatate liikmesriikide osalusprotsenti, siis meil oleks tarvis, sooviksime teada, mis kriteeriumid siin kohalduvad. näiteks liikmesriik, kes jah, saab siis osaleda nii, nii palju kui soovib, ilma igasuguste piirideta ta, noh, me ei tea täpselt, miks nad seda teevad, võib-olla mõni riik pakub neile erilist huvi, aga kuidas komisjon võtab äh, arvesse siis äh, nende riikide osalusprotsenti äh, või proportsiooni, sest siin on erinevusi riikide vahel kas siin on äh, seo-, kas see on seotud mingi kontrolli või teatavate kriteeriumidega? Need andmed on siin väga mitmekesised või ei ole hästi tasakaalus. muude fondide puhul on need panused äh, ühtlasemad. nii et kui liikmesriik siis rohkem panus, panustab, et äh, mis kriteerium siis sellele kohaldub? kuna kui Ehm, siin on niivõrd suured eh, erinevused, siis, eh, siis ka need, nende riikide kohalolek on väga erinev, aitäh. Yes, thank you very much for these. jah, aitäh nende küsimuste eest. usaldusfondiga seotud küsimusi me rääkisime juba ka, nendest küsimustest me rääkisime, aga äh, piirihalduse, piirikontrolliga seotult, sest selle asel-, usaldusfondi äh, rahastamise puhul võib öelda, et äh, tegelikult see usaldusfond ei rahasta piirikontrolle otseses mõttes, küll aga piirihaldus äh, operatsioone sooviksime toetada mõnedes partnerriikides kuid me nii-öelda toetame pigem äh, selliseid, äh, sellist pehmet äh, võimekust, mitte niivõrd siis sõjalisi või, või lahinguvõimekust nendes partnerriikides. nii et selles osas me sooviksime säilitada ülevaate või kontrolli äh, selle üle, et äh, suurem osa usaldusfondi äh, vahenditest oleks siiski käsitletav äh, ametliku arengu abima. nüüd, mis puudutab siis piirikontrolli äh, kitsamas mõttes äh, siis äh, partnerriigid äh, peaksid siis otse liikmesriikidega selles osas suhtlema ja mitte taotlema seda usaldusfondi vahenditest, kuna seda reeglit me tahame säilitada senisena me ei saa oma eelarvest rahastada sõjalist lahinguvõimekust, lahinguvarastuse soetamist. mis puudutab liikmesriikide ebavõrdset osalemist usaldusfondidest, siis alguses äh, me äh, ärgitasime liikmesriike tõesti väga aktiivselt sest äh, Aafrika fondi, usaldusfondi panustama, aga mm, sellele sellega liikmesriigid äh, väga palju kaasa äh, ei ähm, tulnud, äh, siis ähm, mm, Euroopa Liidu mm, eelarvest, arengufondist on palju rohkem vahendeid sellesse läinud, nii et mõnikord me saime ka näiteks äh, vastus, vastuseks, et nad osalevad niikuinii selles usaldusfondi töös, kuna see on nende raha, mis nad on maksnud arengufondi või eelarvesse. nii et äh, nüüd on meil äh, veidi parem lähenemine või vähemalt on see meie sooviks. Äh, me sooviksime Ähm, paremini koordineerida liikmesriikidega, arutada, kuidas nad saaksid konkreetsemalt osaleda mitte lihtsalt usaldusfondi raha ülekannetega, vaid kuidas nad tõesti saaksid konkreetsemalt teatud ähm, programmides osaleda. näiteks äh, rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga on meil projekt Liibüas, Nigeris, Tšaadis, kus äh, me abistasime siis äh, inimeste vabatahtlikku äh, tagasipöördumist ja nende integreerimist majandus- ja ühiskonnaellu nende päritoluriikides ja niisugune konkreetne programm konkreetse organisatsiooniga koostöös on parem lähenemine, parem äh, raamistik äh, koostööks äh, arengu äh,, usaldusfondi raames, kuna liikmesriigid on valmis niisugustes äh, konkreetsetes äh, projektides äh, paremini kaasa lööma ja see parandaks nende osalust üldiselt, aitäh! suur tänu, kas raportöör soovib ka veel äh, sõna? jah, hästi lühidalt. Äh, tõesti, meie eesmärgiks peab olema veamäära vähendamine, isegi kui Kontrollikoda ütles, et see on vähenenud. kõik meetmed, mis aitavad veamäära vähendada, eriti just hankereeglite alane parem järelevalve on väga hea lahendus, siin toodi täna veel ka teisi ettepanekuid, mida võiks teha. ja samal ajal muidugi tuleb säilitada ka paindlikkus ja peale selle on Arengufondil veel kaks suurt probleemi, nimelt kahe tuhande kahekümnendast aastast on ta osa mitmeaastasest finantsraamistikust ja siis Cotonou lepingule järgnev leping on omamoodi probleemiks ja sinna juurde veel ka veamäära vähendamine, nii et tõesti, meil on veel väga palju tööd vaja ära teha nii et härra volinik, ärge vaadake seda kui hoiatust või ähvardust, see on pigem lihtsalt selline sõbralik eelhoiatus. ja nüüd lähme me investeerimispanga juurde, tervitan siin direktor Latsarolit ja teie saate kohe sõna selleks, et tulemusi esindada. Thank you, um, honorable chair. suur aitäh ja tere hommikust kõigile lubage mul alustuseks teid tänada selle võimaluse eest siin viibida ja pakkuda teile ülevaadet äh, meie panga tegevust AKV piirkonnas. muidugi keskendume eelkõige sellele, mis me kaks tuhat kuusteist saavutasime meie peamised prioriteedid selles piirkonnas Äh, on seotud meie võtme äh, eesmärkidega ehk siis erasektori arendamine, suutlike, äh, jätkusuutlike taristute arendamine, kliimavallas tegevus. eelmisel aastal andsime lubaduse kolmekümne viie protsendi võrra tõsta siin laenamist, regionaalne integratsioon Need on sellised eesmärgid, mida me üritame saavutada üldiste eh, eesmärkide raames, milleks on eelkõige vaesuse vähendamine eelmise aasta tegevus oli suhteliselt stabiilne võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aasta omaga. mis puudutab allkirju, siis kaks tuhat viisteist oli neid üheksa kolmkümmend kuus tuhat ja siis kaks tuhat kuusteist seitse kuuskümmend viis tuhat. aga selle kompenseeris jällegi suur heakskiitude arv, üks koma null viis miljardit, üks koma, ühe koma kolme miljardini kaks tuhat kuusteist. ja oleme täheldanud ka edasiminekut teistes valdkondades. kui vaadata meie poolt toetatud operatsioonide hulka, siis te näete, et üksikute projektide suurus on suurenenud. hoolimata sellest, et Äh, allkirjade arv vähenes, siis meil oli ikkagi kakskümmend üheksa projekti. me oleme seda kasutanud äh, läbi fondivahendite, kuid samuti läbi siis omavahendite. kõige olulisem on võib-olla äh, mõju finantseerimisvahendite kasutamine, impact facility envelope. üksteist projekti eelmisel aastal üheksakümne seitsme miljoni euro raames, see on rekordtase. ja kogu see vahend üldse loodi alles kaks tuhat neliteist. miks see, neid vahendeid nüüd kasutati rohkem kui varem, on seotud oluliselt sellega, et AKV rändepakett arendati edasi välja me lõime selle septembris kaks tuhat kuusteist ning see näitab väga hästi, kuidas me suudame kohaneda ja paindlikult ära kasutada investeerimisfonde. me tegeleme rände juurpõhjusega, juurpõhjustega Sahara taguses Aafrikas ja siinkohal tahaksin juhtida veel teie tähelepanu meie jõupingutuste mahule me oleme kolmsada miljonit lisavahendit leidnud äh, mõju äh, rahastamisvahendite raames. tegemist on lisavahenditega, mis tulevad sellest, et kogu see vahend on arenenud. tegemist on samade rahavoogudega tegelikult, mida kasutatakse teis-, äh, siis uuesti. kolmsada miljonit oli mõeldud veel vabandust, kui viissada miljonit oli veel mõeldud investeerimisrahastust äh, rände suunamisele, ehk siis kaks koma viis miljardit kokku äh, riiklike projektide jaoks. erinevad paketid, mida on juba rakendatud, on mõeldud eelkõige arengu eesmärkide saavutamiseks, põhiteenused, noorus, naised ja samuti sellised riigid, mis on äh, lähteriigiks, äh, transiitriigid, kuid samuti ka vastuvõtvad riigid. me oleme mitmele projektile juba oma heakskiidu andnud siin, mainiksin vaid paari, et anda teile ülevaade sellest, mis me oleme teinud. tahaksin rääkida kolmest, üks neist. telekomi võrkude laiendamine Kamerunis ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis maapiirkondades. see projekt peaks tagama mobiilside kolme koma seitsmele miljonile inimesele selles piirkonnas. kasutame eh, päikeseenergia lahendusi. kontinendil, kus kolmesajal miljonil inimesel endiselt ei ole ju juurdepääsu mobiilsidele teine algatus, puust Aafrika algatus to,, toeta Aafrikat algatust siis. koos Aafrika Arengupangaga teeme seda. meie ühine toetus on sada miljonit ja põhimõtteliselt siis võlakirjadega toetame varast suure potentsiaaliga ettevõtete loomist jällegi Sahara taguses äh, piirkonnas ja keskendume eelkõige suutlikkuse tõstmisele. ning veel Senegali äh, projekt, äh, kus me tahame tõsta toodete väärtust ning äh, ka säilitamist äh, selles riigis, me teame. kaheksakümmend protsenti riisist tuuakse veel sisse sellesse riiki, aga riis on üks põhilisi toiduallikaid. eelmisel aastal rääkisime ka panga äh, tegevusest AKV piirkonnas, Kariibi mere piirkonnas ja tahaksin peatuda sellel, mida me oleme kaks tuhat kuusteist teinud meil on oma mõjurahastu, mis loodi kaks tuhat viisteist. kaks operatsiooni Jamaikal ning äh, Dominikaane Vabariigis mikrorahastamiseks said ka allkirja. põhimõtteliselt on tegemist rahastuga, millest saavad kasu üle saja tuhande inimese. pakume väikeseid laene, vahel väga väikeseid ja pakume siis rahastamisvõimalusi kaugemates piirkondades elavatele inimestele. samuti neli koma kaheksa on Prantsuse Polüneesiale, need on siis meretagused piirkonnad. ja toetame olulist äh, majandustegevust tulles nüüd tagasi üldiste arvude juurde, tahaksin anda ülevaade sellest, mis me üldiselt oleme teinud. kokku allkirju eelmisel aastal kakssada viiskümmend neli allkirja läks äh, finantssektorisse, kakssada kümme miljonit VKE-dele, nelikümmend neli miljonit mikrofinantsasutustele. viiskümmend kuus miljonit investeeriti viies erinevas äh, võlakirjafondi ja sellega lõime üle kahe tuhande otsese töökoha erinevates ettevõtetes. omavahendid. teine meie võimalusi peale äh, äh, mis võimaldab meil äh, parandada eluolu, siis olemegi üritanud just põhiteenuseid parandada ja üldist eluolu tõsta. sada miljonit on kasutatud Kariibi mere piirkonnas elektriga varustatuse parandamiseks ning elektrivõrkude parandamiseks meil oli ka olulisi projekte, mida toetasime Senegalis ja Madagaskaril, äh, vesi ja sanit- äh, ning sanitaarsektor, äh, eriti neis piirkondades, kus on üleujutusi. ja paar üldist märkust üksikute projektide kohta, mida me toetame. esmalt me pidevalt üritame oma operatsioonide mõju tõsta. me teeme seda läbi tulemuste jälgimise, hindamise, vaatame, millised on oodatud tulemused. tegime seda eelmisel aastal läbi uute partnerluste, samuti läbi ülemaailmse arenguvõrgu. see aitab meil mõista ka ise paremini seda, millised on meie operatsioonide tulemused ja mõju tegemist on äh, teadustööga, mida AKV piirkonna kümme teadlast ise viivad läbi ja ma olen veendunud, et äh, nende töö võimaldab meil äh, paljugi õppida ning tõsta omaenda tõhusust oma tegevuses. teiseks, oma tegevuse raames me muidugi soovime parandada ka oma poolt pakutavat lisaväärtust Euroopa Liidu poliitikale, üritame nüüd ühitada Euroopa Liidu poliitikatega, eriti just arenguvaldkonnas. AKV puhul on see niimoodi, eh, meil on välisinvesteerimiskava, mis töötati välja, sellega me oleme arvestanud, Abidžaani tippkohtumisel Aafrikas veel arutatakse seda pikemalt. ja viimaseks siin arutati enne Kotonu, äh, Kotonule järgnevat ja nii edasi. palun mõistke, et meie soovime edasi mängida olulist rolli uute partnerluste sõlmimisel AKV riikidega ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me soovime osaleda tulevastes aruteludes tulevase arhitektuuri üle. AKV rahastu, investeerimisrahastu aitab kaasa sektoriaalsele arengule ning pank toetab erasektorit äh, selles piirkonnas läbi selle rahastu. me oleme veendunud selles, et äh, meie rahastu on paindlik ning äh, kulutõhus instrument, ta on ka arenev instrument, nii et ei ole vaja uusi finantspanuseid vaid ta suudab tagada läbi olemasolevate eelarveridade oma tegevuse rahastamise. praegu, kui me vaatame nende vahendite mõju, siis me näeme, et kahe tuhande kolmandast aastast peale ühe euro eest äh, oleme me suutnud äh, ka, ähm, tagada üheksa eurot investeeringuid ning äh, väga oluline on just see, et on taaskasutatud vahendeid. kaks tuhat, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks ootame, et üheksalt eurolt kasvaks see veel kahekümne, äh, veel viieteistkümnele. instrumendi paindlikkus ning see, et me seda ellu rakendame, võimaldab meil ka pikas perspektiivis oma tegevust kujundada me lähme palju kaugemale varasest sekkumisest ja lubadustest, vaid me suudame tagada ka pikemaajalise poliitika koos Euroopa Liiduga. suur aitäh teile ja võib-olla praegu sellega lõpetaksin ning hea meelega vastan küsimustele. suur tänu ja nüüd saab sõna raportöör proua Kappel, palun. aitäh, proua esimees, suur tänu investeerimispanga esindajale. siin öeldi, et äh, võimendusvõime oli üks üheksale, mis näitab ka tegelikult väga hästi, kui tähtis on investeerimispanga töö ja investeerimispanga ülesanded selle fondi raames, sellepärast et kaks koma viis miljardit eurot on investeerimispanga antud raha ja see on kaheksa protsenti kogu fondi vahenditest. ja kui seda kaheksa prot-, kaheksat protsenti kasutatakse võimalikult väikese veamääraga ja me teame, et tegemist on väikese veamääraga projektidega, siis meil õnnestub ka üldiselt veamäära vähendada, seda, mida Kontrollikoda ja ka meie oma raportis kritiseerime, sest praegu on see kolm koma kolm protsenti. ja investeerimispank on siin tõesti väga tähtis ning siia juurde tahtsin veel ka öelda, kui tähtis on see, et koostöö Aafrika Arengupangaga toimiks. siin toodi juba välja see Toeta Aafrikat projekt, Boost Africa äh, projekt. väga tähtis on, et tõesti see koostöö toimiks, sest see on väga tähtis vahend investeerimispanga äh, vahendeid investeerida võimalikult sihipäraselt. vaesusevastane võitlus on kõige tähtsam äh, eesmärk sinna alla tulevad äh, veel erasektori väljaehitamine, investeeringute parandamine ja kliimamuutuste vastase võitluse toetamine, see on ka väga tähtis, siin nendes valdkondades kakskümmend viis protsenti rohkem laenusid, need alleeesmärgid on ka kooskõlas Euroopa Liidu eesmärkidega ja need eesmärgid aitavad ka siis abisaajatel, abi saavatel riikidel uute probleemidega hakkama saada. Te tõite konkreetseid näiteid, mis on tähtsad, nagu näiteks telekomi investeeringute suurendamine ja just äh, telefonilevi äh, parandamine äh, Cameroni maapiirkondades, samamoodi kõik see, mida on tehtud ka Jamaicas ja Trinidad Tobagol. Need on väga tähtsad projektid Äh, ka poliitilises mõttes, mitte ainult vaesusevastases võitluses, vaid ka siis, kui me võitleme migratsioonipõhjuste vastu. Te mainisite veel ka ühte punkti, nimelt AKV migratsioonipakt, mis sõlmiti aastal kaks tuhat kuusteist ja mainisite, et äh, mõjurahastus äh, meede, et seal on üksteist projekti, ma loodan, et neid projekte lisandub, sest kolmsada miljonit tuleb juurde, see on ka väga tähtis ja see on väga hea meede selleks, et äh, vähendada migratsioonisurvet ja võidelda ka migratsiooni põhjuste vastu. ja kui me saame siin kasutada seda nii suurt võimendusvõimet, nagu see üheksa, siis ma arvan, et me tõesti saame öelda, et need projektid koostöös investeerimispangaga on väga head ja äkki me võiksime mõelda ka selle peale, et äkki järgmises finantsraamistikus tuleks ka vahendeid suurendada just selleks, et selliseid projekte tagada. aitäh, kolleeg Zeller! aitäh selle aastaaruande eest, see on väga huvitav ja kohe kindlasti on siin väga palju mõistlikke projekte, mida investeerimispanga kaudu kaasrahastatakse mulle torkab silma üks projekt, kolmkümmend miljonit olete te Malawi äh, riigipangale eraldanud selleks, et äh, põllumajanduslike toodete jaoks ladusid ehitada, see on kohe kindlasti väga tähtis, eriti kui mõtleme selle peale, et seal on väga palju looduskatastroofe ja keegi ei tea kunagi täpselt, milliseks kujuneks saab. aga kõik teavad, et Malawi vähemalt valitsuse mõttes on üks korruptiivsemaid ja poliitiliselt ebastabiilsemaid riike maailmas. kuidas te saate garanteerida seda, et need kolmkümmend miljonit eurot lähevad tõesti sellesse mõistlikusse ladude ehitamise projekti ja kellele Malawi selle ülesande on andnud? sest me oleme Aafrikas ka teistes riikides näinud seda, et sellised laoruumid ehitati, aga hoopis teistsuguste standarditega kui need, mida Aafrikas oleks olnud vaja. aitäh, ka mina panin ennast kõnelejate nimekirja ma tahtsin ka võimendusvõime kohta küsida, nimelt üks üheksale. kui palju sellest võimendusest tuleb erasektorist või kust üldse kapital tuleb, et kust need üheksa eurot tulevad, äh, millistelt institutsioonidelt, kas tegemist on avaliku sektori vahendiga, ehk et me siin nii-öelda võimendame avaliku sektori raha või meil on võimalik kaasata siin ka erasektori raha. teine küsimus, kuidas te projekte välja valite, projekte, mida te meile esitlesite, aitäh, et te seda tegite muidugi. kas on mingi nimekiri, kui pikk see on, kas teil on mingi äh, ootenimekiri ja veel palus sõna ka kolleeg Ajala Sander, palun Ines. aitäh! aitäh, proua esimees, ka mina tahan tänada selle esitluse eest ja investeerimispanga esindajat. tegemist on tõesti väga tähtsate projektidega. me oleme kogu aeg investeerimispangaga rääkinud arengukoostöö projektidest. tegemist on keerulise projektiga, mida me oleme aastast aastasse tõstatanud ja mis on tegelikult äh, kaasa toonud ka selle, et me asutasime Euro Vahemere panga Tunises, äh, riiklikud parlamendid võitlesid ka selle projekti eest ja nüüd aruteludes investeerimispangaga oli kogu aeg probleemiks see, et pank on nii-öelda meede, instrument, instrument suurte projektide jaoks, suurte taristuprojektide jaoks või suurte teenustepakkujate jaoks. aga äh, mikrorahastus, mikrorahastus äh, millega me soovime kogukondasid toetada, kus on kõige rohkem probleeme ja naisi soovime toetada, see mikrorahastus, äh, sellest sellega ei ole meil võimalik tegeleda ja ka näiteks see, et kuidas nad saaksid äh, ehitada laoruume, kus oma aias kasvatatud tooteid äh, säilitada või ka siis käsitöötooteid kuskil hoida, vot selliste projektide käimalükkamine on väga raske. ja pärast pikki arutelusid jõudsime me järeldusele, et investeerimispank peaks just keskenduma spetsiifiliste teenuste pakkumisele. kas te olete midagi selles osas ära teinud? sest kaks tuhat kuusteist te kirjutasite tõesti alla juba lepingutele, teil on siin üldine nimekiri vahendite väljamaksete kohta aastatel kaks tuhat kuusteist ja kaks tuhat seitseteist. aga kui nüüd vaadata seda üleüldist koostööd, siis minule valmistab see muret, sest ma näen, et lepingutel on alla kirjutatud ja neid lepinguid on palju kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat kuusteist siis. aga raha on välja makstud ja siin on ka väga palju tulpasid, mis puudutavad kõik mikrorahastamist erinevates riikides, kuid taga on null. vähemalt summade puhul on taga null ja ka allakirjutatud lepingute taga on null. mis tähendab seda, et tegelikult äh, mikrorahastust kui sellist äh, ellu ei viida nüüd tahangi küsida, et aastast kaks tuhat kolmteist ei ole te äh, mikrorahastuse projekte läbi viinud, mis on toimunud ja kuidas te soovite seda probleemi lahendada, sellepärast et mikrorahastust on meil vaja. selle kaudu on meil võimalik saavutada seda, et perekonnad, noored oleksid kaitstud, need rühmad, mis võib-olla ei ole nii nähtavad Neil on aga vaja siiski tagada sissetulekut selleks, et nad ots otsaga kokku tuleks ja mikromajandus on väga paljude Aafrika kogukondade ala, aluseks. nii et äh, kuidas te kavatsete seda lünka täita, sest seal on null ju tabelis kirjas? aitäh ja härra Latsaroli, palun. aitäh. lubage mul vastata mõningatele teie märkustele alustaksin äh, sellega, et äh, me kasutame uuesti varasemaid vahendeid. see puudutab seda, kuidas meie instrumendid toimivad, me teame, et me saame rahavooge uuesti kasutada ja me oleme nüüd jõudnud sellele tasemele, et me saame Ehm, läbi fondi eh, kasutada eh, olemasolevaid vahendeid ka tulevasteks eh, operatsioonideks ka pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, ilma et oleks vaja lisavahendeid küsida Euroopa Liidu ja liikmesriikidelt, see on väga oluline. põllumajandus me oleme üritanud selles valdkonnas tõesti rohkem ära teha ja kui me vaatame, milline on olukord teatud riikides, Senegalist rääkisin äh, riisiimpordist ühe, kaheksakümmend protsenti on sisse toodud, aga paljudes riikides on niimoodi ja me näeme, kui palju on vaja ära teha. see tähendab äh, ka VKE-sid, mikrofinantseerimist, äh, töökohtade loomist ja nii edasi. nii et te näete, et meie pank siin teeb kindlasti rohkem ära rändepaketi puhul te näete, on rohkem äh, operatsioone, mille kallal me töötame ja kindlasti anname teile ka aru, kui me oleme neid heaks kiitnud. võlakirjad on miski, mida me oleme kasutanud just äh, mõju rahastamisel. viiskümmend kuus miljonit uusi äh, makseid läbi nende võlakirjafondide, need fondid põhimõtteliselt ei kata kõiki investeerivate ettevõtete vajadusi, nagu me ka ei, ju ei äh, rahasta sajaprotsendiliselt me oleme tihtilugu põhiankura investeerijaks, see on oluline ka teiste jaoks. tegemist on see siis äh, teada-tuntud äh, hea reputatsiooniga Äh, investeerijaga, me vaatame läbi investeerimispoliitika, tagame, et teatud äh, põhimõtetest peetakse kinni ja nii edasi, aga lisaks sellele tulevad siis ka teised mängijad juurde, teised investorid ja see ongi meie tegevuse mõte. me tahame välja arendada finantssektorit ning kaasata ka erasektori. võlakirjafondid iseenesest projektide rahastamisel ka tagavad selle koos teiste finantseerimisallikatega. mõte on selles, et meil peaks alati olema võimalus äh, tekkinud lõhe ületada ning finantssektor peab äh, saama toetada ka pikemaajalist arengut. sest et me tahame näha arenguid äh, ka tulevastel aastatel ja tahame näha, et arene-, et tekiksid professionaalid, fondihaldurid, advokaadid ja nii edasi, juristid. see aitab meile siis finantssektorit kui sellist äh, üldse arendada. meil on omad äh, menetlused nii projektide kui projekti läbiviijate valikul. me äh, viime läbi omad kontrollid Äh, kontrollime kliente, kontrollime nende äh, tausta ning ähm, samuti vaatleme ka finantsküsimusi. me mitte ei vaata seda, kas projekti läbiviija on äh, võimeline saavutama seda, mis ta ütleb oma projektiga, kuid samuti vaatame, kas projekt iseenesest on hea, kas tal on ka äh, Äh, mõju kogu ma riigi majanduse arengule, kas selle läbi on võimalik vaesust vähendada. see on jällegi miski, äh, mis on meie jaoks oluline, kui me töötame valitsustega ning kui me samuti arvestame valitsuste poolsete kommentaaridega ning seejärel äh, hindame täpselt olukorda selleks et juba ex ante kindlaks määrata, millised on oodatavad tulemused. alati on hea, kas õppida omaenda tehtust, võib-olla me ei suutnud piisavalt hästi mõista, milline võib projekti mõju olla või siis äh, loome dialoogi projekti läbiviijatega ning äh, üritame tagada, et raha kasutatakse äh, paremini, rohkem silmas pidades neid eesmärke, mis algselt püstitati. mikrorahastamine on tegelikult äärmiselt oluline valdkond. seda me toetame tihti just läbi selle Impact Finance envelope'i ja katame selliseid operatsioone, mis on äh, puudutab finantsis-, institutsioone, mis on väga vähe eh, tegutsenud, võib-olla kolm aastat, võib-olla isegi ei ole tegemist finantsasutustega. me oleme tihedas kontaktis koha peal kohalike ettevõtjatega. eelmisel aastal mainisin, et mikrofinantseerimist toetasime neljakümne nelja miljoniga. siin tuleb eeldada, et need eh, eraldatavad summad on väga väikesed, kakskümmend tuhat vahel või isegi vähem. see jagatakse välja väga paljude projektide vahel. kas, mis sellest rahast saab, vahel võtab aega, enne kui näeme, et vahel tuleb tagada, et partner äh, õpiks, näeks, mis toimub. ja see on ka põhjuseks, miks me pakume tehnilist abi. kui me tahame, et kasutatakse rohkem äh, mikrofinantseerimist, siis tuleb kiirelt äh, selliseid äh, aspekte välja arendada ka tehnilisel tasandil. aga julgustavaid märke on, eelmisel aastal mainisin, et, et tõesti üks miljard ligikaudu, üle viiesaja miljoni, nii et me näeme, et see on väga suur summa, see võtab aega, aga me tahame näha tulemusi meil on omad paika pandud eesmärgid, aga me näeme juba tulemusi ja see on igati julgustav. Yes, because sí, eh, presidenta, sí, eh, para mí el problema es que con lo que nos ha dicho, que me parece que son, digamos, muy. jah. Te rääkisite oma plaanidest, aga ma ei saa aru, kuidas teatud äh, eelarveridade puhul me näeme alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ei ole mitte mingeid tulemusi saavutatud. millest see tuleneb? ja kas pank on muutmas oma tegutsemist? me teame küll, et see kõik on tehniline, aga pank peaks ja parandama olukorda. minul on kogemusi Hispaanias mikrorahastamisega. probleem on selles, et tuleb vaadata, milline on suhtumine. tuleks vaadata, kas me saame, kuidas me peame kohtlema neid inimesi. ma sooviksin teada, milline on teie strateegia selles valdkonnas ja kuidas edasi minna heaks kiidetud lepingutega, aga mis ei ole mingit tulemust andnud. mida teeb pank selleks, et lahendada olukord? ma näen siin tabelis, et tulemused on nullis kuidas pank plaanib probleemi raha, lahendada? jah, aitäh selle küsimuse eest. Äh, saan sellest aru, meie lähenemine on see, et me tagame, et kui me äh, toetame, lähen siin sammu tagasi, et me ei toeta mitte ainult juba äh, olemasolevaid VKS-id, varem äh, me toetasime palju pankade kaudu erasektorit, aga äh, pangad, me nägime, teevad küll suurepärast tööd, kuid äh, nad ei pea silmas kõiki äh, rahvastikusegmente ja just mikrofinantseerimine on üks nendest näidetest, nii et meie pidime kaugemale minema, aga sellisel juhul tuleb leida partnerid, kes ei ole äh, nii äh, stabiilsed äh, näiteks noh, pankadega võrreldes, et neil on vähem võrgustikku koha peal, kapitaliseeritust ja nii edasi, nii et see on tõesti vaevalisem nendega äh, suhelda ja et nad aru saaksid, mida me nendelt ootame, missuguseid standardeid me ootame, näiteks aruandluses ja no me seame siis lepinguliselt teatud äh, nõudmised ja me ka valime oma partnereid muidugi. nii et äh, on keeruline laenata viiendat korda juba samale, samale ettevõttele no näiteks sellisel juhul äh, on lihtsam laenata viiendat korda samale ettevõttele, kui äh, leida uus partner, kellel on vähem kogemusi, aga seda me siiski püüame teha. loomulikult me tahaksime ka väga kiirelt panustada, kui see on võimalik, on see väga tore, kuid tegelikult äh, läheb lihtsalt äh, rohkem aega kõigi nende äh, menetluste ja valikutega. aga me leiame, et see aeg siiski ja raha on siis hästi kulutatud ja siis me saame hinnata krediidi taotlust, laenu taotlust, taotlust Ehm, noh, on isegi ettevõtteid, kellel ei ole ehm, aastaaruannet e, esi, esitada, nii et e, siin peab tõesti nagu mõistma tegelikult, et mis, mis nende äritegevus on ja, ja kuhu nad jõuda tahavad ja, ja millel siis need tagatised rajanevad, see kõik võtab e, aega no, analüüsi mõttes, nii et ma arvan, et äh, finants, et ähm, mikrofinantseerimine moodustab väga väikese osa meie finantseeringutest, aga see siiski tasub ennast ära, me tõesti pakume kõige vaesematele äh, inimestele võimalust äh, saada krediiti. ja palun vastake ka teisele küsimusele. In Malawi. Malawi ei, võimenduse kohta oli see teine küsimus, ütleb juhataja. võimendus on seotud äh, iga üksiktehinguga äh, eraldi siis, nii et kui me projekti äh, finantseerime, siis on noh, siin tegemist iga projekti puhul eraldi. seal oli just küsimus seoses erakapitaliga. jah, teatud Äh, fondi puhul me siis äh, pakume kakskümmend, kakskümmend viis äh, protsenti, mõnikord leiame muid vahendeid, mis on ka abiks võlakirjafondide juures, aga me püüame mitte väga oluliselt panustada siis, sest seitsekümmend protsenti tuleb turult leida. Te ütlesite, et võimendus on üks üheksale, et euro annab pank ja üheksa tuleb juurde. kust need üheksa eurot tulevad, on see avaliku sektori raha, riigipankade raha või kas need on erainvesteeringud? Sorry, then at the level of your portfolio jah, see oli portfelli tasandil, jah, seda on siin mõlemat, et kui me toetame ühte projekti, me ei toeta sada, sadat protsenti, ülejäänud peab tulema turult, riigilt, teistelt pankadelt ja nii edasi. nii et üks osa et äh, siis ongi seda võimendust siin vaja, aga teiseks me ka taaskasutame ressursse. nagu äh, varem äh, mainitud, kui on siis raha tagasi makstud, meil on uus raha, siis seda investeeritakse uuesti, nii et kui te vaatate heaks kiidetud projektide hulka, siis on seal kuus miljardit aastaks kaks tuhat kakskümmend peaksime jõudma kümne miljardini ehk siis see on palju rohkem kui need ressursid, mis meie käsutuses on just selle raha tagasivoolu tõttu. nii et sellest põhimõttest lähtudes me leiame, et oleme jõudnud äh, sellisesse jätkusuutlikku seisu, et meil on kaheksasada äh, miljonit, millest me lähtume, meil ei ole rohkem tarvis äh, Euroopa Liidult lisaressursse aga kui palju ressurssidest tuleb siis erasektorist, kas te oskate selle kohta midagi öelda? sest meie kriitika finantsmeetmete suhtes on just see, et kogu aeg leitakse avaliku sektori vahendeid ja nüüd on küsimus, kui palju on teil võimalik investeerimispanga avaliku sektori rahaga leida erasektori raha? Uh, jah, mul ei ole siin numbreid käest võtta, nii et see võimendus ühelt üheksale ma ütleksin, et vähem kui äh, pool sellest on nende rahavoogude taaskasutamine, nii et neli-viis korda on siis lisaressursside võimendus siin sees, nii et see, selle võite siis nõnda kaheks jagada, ma pakuksin nõnda, et kuni äh, viis on siis nõnda, et meie anname viis ja neli tuleb mujalt. ja, ja teine osa siis äh, tulebki äh, ressursside tasa, taaskasutusest. ma arvan, et see võiks olla selline ligilähedane hinnang, aitäh. me tahtsime konkreetselt teada, nii et ärge kõhelge, kirjutage meile kiri koos konkreetsete numbritega, siis on meil hea meel, see on küsimus, mis meile huvi valmistab, aitäh, et te selle eest hoolitsete. kolleeg Selleril on veel ka Malawi nimekirjas specific question related project. Thank you. Um, on the jah, aitäh Malawi äh, kohta. seal on niisugune projekt koos äh, pangaga, aga see on puhtalt erasektori um, projekt. me vaatame siis äh, kõiki era, eri rahastusi eraldi, seal on meil sektoriaalsed eksperdid, ka põllumajanduse valdkonnast, kes seda jälgivad ja selle projekti eesmärk on pakkuda rahastust erasektorile ja jälgida siis täpselt iga tehingut eraldi ja tõesti täita see lünk, mida me näeme mitte ainult Malawil, vaid ka paljudes muudes paikadest. me oleme ka teistest AKV riikidest Äh, sedasama äh, nagu näinud ja teinud, neil on äh, ähm, viljasaagid siis viljasaakide ähm, toetuseks, mis on siis ikalduse tõttu kadunud. soovin teile palju edu, sest ma tean, et see küsimus ei ole uus, paar aastat tagasi oli meil sarnane projekt ja see projekt kukkus läbi just sellepärast, et need, kes projekti läbi viisid, ei olnud valmis altkäemaksu maksma. ma tõesti loodan, et seekord see õnnestub, sest see on tõesti mõistlik projekt. Aafrika probleemiks on tõesti see, et neil ei ole võimalik äh, pikaajaliselt oma saaki kuskil ladustada, hoida ja kui siis järgmine saak ikaldub, siis nagu vanas Egiptuseski on tulemuseks näljahäda. kas ma võin veel küsida, kas ja kuidas te projektide kestlikkust hindate, kontrollite, kas te teate, mis on saanud projektidest, mis viis aastat tagasi lõpetati? kas on mingi süstemaatiline kontroll või tehakse seda nii nagu komisjon, et silmad kinni ja loodame parimat? nii et loodame lihtsalt parimat ja et noh, vast tuleb siis ka midagi välja. kolleeg Kappelil oli veel ka küsimus. jah, kuna aega on vähe, siis lihtsalt üks väike lisaküsimus. me kuulsime täna, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal väljamaksed tõusid kuuskümmend kolm protsenti võrreldes eelmise aastaga ja ma tahaksin teada, mis oli selle põhjuseks? ja kas on mõni näide ka selle kohta, kuhu need summad siis läksid? um,? On the monitoring no,, uh, we, we, we, we do uh.... jah, ja järelevalve äh, kohta, enne kui projekt algab, siis meil on selline eraldi, eraldi hoolsusmenetlused, meil on meeskond, kes läheb äh, koha peale, kontrollib, et äh, projekt on adekvaatne, seda arutatakse, see kiidetakse heaks ja lepinguliselt siis pannakse see Äh, raha sihtotstarbeliselt äh, kõrvale ja mm, jälgime ka seda, et äh, projekt jääb samaks. teostamise käigus me jälgime pidevalt projekti kulgu, meil on õigus siis lepingujärgselt küsida pidevalt infot, me võime kohapeal käia külastusi tegemas ja ma mainisin varem ka siis seda oodatud tulemuse juhtimist, see on siis äh, niisugune tulemustabel, kuhu me märgime äh, üles täpselt, mida me siis projekti äh, mõjuna ootame ja siis kontrollime seda hiljem, siis võrdleme esialgsete ootustega neid tulemusi. nii et seda me jälgime projekti juures ja me ka iga-aastaselt koostame dokumendi, kus siis kaardistatakse olukord, sealt saab ka vahel üht-teist midagi õppida. see äh, tulemustabel ka siis äh, seda ajakohastatakse, see ei ole ajas äh, muutumatu ja võib-olla jah, ülejäänud äh, küsimuse osas saab mu kolleeg äh, ka vastata. aitäh, meie jälgime siis äh, tulemusi vähemalt kolm aastat veel projekti lõppu. vaatame, mis sellest on saanud ja vahel isegi hiljem on visiite olnud koha peal, et siis äh, kontrollida, mis on saanud, nii et see on selline pikk perspektiiv. ja fondivahenditest väljamaksmise äh, kohta siis, äh, mis on mm, mikrofinantseerimise ja VKE-de puhul, me tõesti tahtsime, et Äh, see mõju suureneks ja see juhtub tõesti nõnda, siis kui äh, raha jõuab lõpliku kasusaajani, mistõttu meie äh, rahandusosakonna inimesed ähm, ähm Mm, vaatavad siis, äh, kui nad äh, kiidavad heaks teatud äh, eelarveridasid, siis nad vaatavad selle vahendajaga koostöös siis enne, kui see alla kirjutatakse, et siis see raha ka kiirelt välja makstakse. mõnikord on allkirja, allkirjastamise ajal seda võimalik teha või siis kuni aasta pärast allkirjastamist, nii et ähm, aja jooksul te saate seda, saab seda ka jälgida ja ja see on ka kasvatanud nende väljamaksete hulka viimase kahe aasta jooksul ja see tendents jätkub, nii et äh, väljamaksed ei toimu, äh, välja arvatud juhul, kui on selge, et äh, see raha läheb õigesse kohta ja jõuab kiiresti lõpliku kasusaajani. aitäh! suur tänu, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole. kas raportöör soovib veel arutelu kokku võtta? ma arvan, et kõik on ära öeldud, aitäh investeerimispanga esindajatele nende selgituste eest ja ma loodan, et meie konstruktiivne koostöö jätkub. aitäh, ka mina tänan ja me loodame, et me saame veel ka kirjalikult vastused meie küsimustele ja see, kuidas investeerimispank midagi teeb, me tahaksime seda ka veel teha, aga ma unustasin nüüd komisjoni, komisjonile tahtsin ka tegelikult sõna anda. Good morning jah, eh, investeerimisrahast on väga oluline eh, eh, vahend erasektori toetamiseks ja komisjon on konsulteerinud ja selles vallas, selle piirkonna osapoolega, et siis tagada nende projektide täiendavus äh, võrreldes siis äh, meie muude tegevustega. ja lähtudes siis vahehindamise äh, soovitustest aastast kaks tuhat kümme tehakse jõupingutusi, et siis seda üks täiendavust parandada. ja komisjon äh, julgustab äh, sealseid äh, partnereid äh, tehingute järelevalvet parandama ja nende mõju tugevdama. komisjon ärgitab neid ka lisandväärtust Äh, suurendama, mis ja lisavahendeid hankima siis äh, ka äh, just erasektoris ja riigipõhised suunised on siis neile edastatud perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ja sellest siis lähtutakse äh, regionaalsetes ja kahepoolsetes äh, projektides Euroopa, mis tulevad Euroopa Liidu poolt. ja Euroopa välisinvesteeringus, äh, investeeringu kava juures siis soovime oma äh, Äh, laenamistegevus, äh, tegevust tugevdada, nii et see oleks siis äh, kuni nelisada neli, nelikümmend neli miljardit Aafrikas ja AKV piirkonnas aastaks kaks tuhat kakskümmend ja investeeringus, investeeringukava tagasi aidata kaasa arengueesmärkide saavutamise ja võidelda mõnede rände põhjustega ebaseadusliku rände põhjustega. ja meil on siin siis teatud riiklikud äh, prioriteedid äh, ja sealsed äh, partnerid siis nendega koostöös siis ähm, pannakse need prioriteedid paika. Voilà, merci beaucoup, thanks a lot und damit sind wir am Ende dieser suur tänu, sellega me oleme selle päevakorrapunkti ammendanud, ma arvan, et koostööd peame nüüd veel eraldi vaatama, sest me peame kõigepealt seda küsimust uurima. aitäh tulemast, aitäh arutelu ja esitluste eest ja me läheme nüüd viimase päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number viisteist, mis puudutab äh, joogivee direktiivi rakendamist äh, Bulgaarias, Ungaris ja Rumeenias ning äh, ma tahan siin tervitada siis vastutavat kontrollikoja liiget äh, ja te saate kohe ka sõna selleks, et seda raportit tutvustada. Bonjour, merci euh,, merci beaucoup, madame le president. tere päevast ja aitäh. tere kõigile. tahaksin täna tutvustada meie raportit Euroopa Liidu kodanike tervise kaitse eh, on oluline ning juurdepääs veele on olnud üheks peamiseks eh, aspektiks sellest ka Euroopa Liidu poliitikas. poliitika eesmärgiks on kaitsta tarbijate tervist ning vältida igasugust vee eh, reostumist. joogivee direktiivis on paika pandud Euroopa normid inimtarbimise jaoks direktiivis nõutakse, et liikmesriigid avaldaks vee kvaliteedi kohta raporti iga kolme aasta tagant. lisaks sellele joogivee kohta peaks olema info kättesaadav ka tarbijatele, kui nad seda soovivad. meie oma raportis keskendusime veedirektiivi olevale ja vaatasime, kas on kinni peetud nõuetest ja kas eh, projektid, mida rahastatakse läbi regionaal- ja ühtekuuluvusfondide, ka tegelikult on parandanud joogivee kvaliteeti ning eh, sellele juurdepääsu. si le flux de la de financement sera adéquat pour garan- oleme vaadanud ka, kas rahastamine on olnud adekvaatne, kas seeläbi on tagatud äh, taristu, äh, taristute toimimine ning äh, kestlikkus. keskendusime liikmesriikidele, kes liitusid kaks tuhat neli ja pärast seda Euroopa Liiduga. Bulgaaria, Ungari, Rumeenia valiti välja ja sinna läheb ligi viiskümmend protsenti kõikidest Euroopa Liidu eraldustest joogivee valdkonnas äh, neist liikmesriikidest, mis liitusid pärast kahe tuhande neljandat aastat. meie peamiseks järelduseks oli see, et joogivee kvaliteet paranes oluliselt viimaste aastate jooksul. komisjon on äh, silma peal hoidnud direktiivi täitmisele ning alates kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast võib ütelda, et liikmesriikide seadus neis kolmes riigis vastab Euroopa Liidu nõuetele. sellest hoolimata äh, selgus ka, et on mõningaid puudujääke raportite esitamisel. kolmes külastatud liikmesriigis nägime, et kõik direktiivi kõiki äh, direktiivi parameetreid ei jälgita. leidsime ka et on tekkinud viivitusi komisjoni teavitamisest direktiivi elluviimise kohta. liikmesriigid peavad tagama selle info öö, äh, joogivee osas ja see info peab olema kättesaadav samuti tarbijatele. me leidsime, et kolmes riigis, riigis see nõue oli üle võetud õigesti liikmesriigi õigusesse, aga praktikus, praktikas seda infot ei olnud võimalik tarbijatel kätte saada. samuti ei olnud äh, õige päevakajastatud info tihtilugu kättesaadav joogivee jaotamisel tekkinud raskused äh, võivad äh, negatiivselt mõjutada äh, negatiivselt olukorda ja tuua endaga kaasa vee kaotsi minekut. seda seetõttu, et on tekkinud leke jaotusvõrgus halva hoolduse tõttu Äh, ja seetõttu, et renoveerimist ei ole toimunud. kakskümmend protsenti joogiveest läks kaduma jaotusvõrgus, osa äh, osades piirkondades lausa kuuskümmend. tuleb tagada pikaajalised investeeringud selle vastu võitlemiseks ja samuti taristud tänu Euroopa Liidu rahastamisele Euroopa Liidu finantsabi ei, ei tohiks asendada liikmesriikide riiklike vahenditega. kolm koma seitse miljardit on ette nähtud Euroopa Liidu vahenditest aastaks kaks tuhat seitse, kaks tuhat kakskümmend. lisaks sellele on investeeritud kuus miljardit kuni aastani kaks tuhat kakskümmend veeseadmetes äh, äh, peamised investeeringud on aset leidnud Bulgaarias, Rumeenias. koostasime ka omad soovitused selleks, et olukorda parandada. aitäh! suur aitäh teile! see audit on tõesti äärmiselt huvitav ja siin ei piirduta mitte ainult arvudega, vaid mille eesmärgiks on leida puudujäägid direktiivi ellurakendamisel Lähen nüüd üle saksa keelele. annan sõna raportöörile. ja komisjoni raportööri nimel tahaksin tänada ka Kontrollikoda auditi eest, sellepärast et tegemist on ju direktiivi, joogivee direktiivi ja selle eesmärkide kontrollimisega ma loen ette raportööri soovitused, kes kahjuks ei saanud siia tulla. meil on vaja paremat äh, jätkutöö kontrolli. lisaks äh, direktiivi ettekirjutustele on vaja veel rohkem informatsiooni. kahjuks liikmesriikidel ei ole kohustust siin, eriti just väikestes jaotuspiirkondades ei ole informeerimiskohustust. küsimus, mis tõstatub, äh, on järgmine. kas need väikesed piirkonnad ei tohiks olla kaasatud informeerimise nõude alla, võttes arvesse, kui suur on sanitaaroht? sanitaaroht tõesti ei ole olematu näiteks Bulgaaria puhul. Wenn Antimon, Quecksilber und prozyklische Kohlenwasserstoffe ähm, in, in, im Trinkwasser, das heißt võib leida erinevaid keemilisi aineid joogiveest. see toob endaga kaasa suure ohu rahva tervisele, kui äh, seda vett tarbitakse. väga oluline on, et info oleks äh, usaldatav. samuti taristu äh, toimimine. me näeme, et ka kodanikud osalevad infrastruktuuri äh, hoolduses äh, ja nad peavadki seda tegema, et see taristu toimiks. jaotussüsteemidega liitumine ei ole tihtilugu võimalik kõikidele, kõik ei ole siin võrdses olukorras me peame abistama kõige kehvemas olukorras olijaid. raportööri soovitused eh, kohati eh, ühtivad kontrollikoja omadega ja komisjonile küsimused, miks eh, ei ole eriraportit äh, väikeste piirkondade kohta kontrollikojale küsimus. vahel on äh, raportid äh, väga suure viivitusega tulnud, näiteks Rumeeniast isegi kolmkümmend kuud ning mis puudutab äh, rahastamist Euroopa Liidu eelarvest, siis Euroopa toetus peaks aitama rahastada aitama rahastada kohalike omavalitsuste eelarveid, aga mitte asendama eelarvet seal. annan nüüd sõna komisjonile, siis kontrollikojale, tervitan härra Vakenhuudi, kes just keskkonnaküsimustes äh, on vastutav. jah, aitäh selle arutelu eest. enne kui tulen konkreetsete küsimuste juurde, võib-olla tahaksin äh, reageerida raportile üldse ja ütelda, et meie meelest on tegemist äärmiselt kasuliku äh, tööga. joogivee direktiivi puhul äh, Kontrollikoda on välja toonud selle, et üldiselt on vee kvaliteet äh, kõrge kvaliteediga ning äh, ka kõigis neis kolmes liikmesriigis on üle võetud direktiiv. ülejäänu osas muidugi on probleeme, mis Kontrollikoda ka välja tõi. Need on pigem tehnilist laadi, kontrollid ning näidiste võtmise sagedus, tarbijatele informatsiooni jagamine ning see enamasti on liikmesriikide pädevuses, aga ma tulen veel selle juurde tagasi, kui selgitan, mida meie teeme siin. kontrollikoda samuti toonitas, et on veel muidki puudujääke, vee kaotsiminek, raporteerimine väikeste mm, piirkondade kohta, info tarbijatele ja nii edasi see ei ole praegu joogivee direktiivi rakendusalas. muidugi mõista, oleme me nüüd jõudnud sellisesse faasi, kus ka komisjon mõistab, et teatud osad direktiivist on vananenud, me praegu vaatame kogu direktiivi läbi. nagu te teate, joogivee direktiiv, direktiivi kohta tehakse uus ettepanek enne aasta lõppu, kiidetakse see hea, see on meie töökavas sees kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks ning siinkohal pean ütlema, et Kontrollikoja aruanne on vägagi õigeaegne ning see aitab kaasa väga meie enda tööle, paljud äh, kontrollikoja analüüsid tegelikult on olnud äh, meie, meie töös äh, suureks abiks. suur aitäh selle õigeaegsuse eest ning vägagi asjalike soovituste eest. mõjuhinnangus millest oleme lähtunud uute õigusloomeliste ettepanekute väljatöötamisele. oleme, siin oleme me tegelikult lähtunud palju ka Kontrollikoja tehtud tööst oma enda argumentide äh, paikapanekul. teatud valdkonnad ei ole direktiivi reguleerimisalas, kuid kindlasti on olulised meie jaoks ka muudes äh, veevaldkonna õigusloomes meil on vaja sellist veepoliitikat ja kulude poliitikat, mis tagaks tõusu, me peame, me mõistame seda ning mis puudutab rahastamist, siis eh, me toetame endiselt investeeringuid siia. vaatasime läbi kontrollikoja ettepanekud väga hoolikult ja eriti just investeeringutega seoses eh, tahame me vähendada just lekkeid ning eh, vee kaotsi minekut jõudes äh, nüüd konkreetsete küsimuste juurde. esimene neist. seoses sellega, et äh, väikese veevarustusega piirkondade kohta ei ole aruandlust, see ei ole ette nähtud aruandluskohustusega raportis, vaid suurte piirkondade kohta on see ette nähtud. aga muidugi mõistan need kohustused kehtivad kõikidele piirkondadele tegelikult, lihtsalt aruandlus äh, ei ole kohaldatav väiksematele, sellepärast et äh, see jääb väljaspoole aruandluse raamistikku. läbivaatamise protsessi käigus me vaatame läbi üldiselt aruandluskohustuse ning üks aspekte, mida me tahame parandada, on see, et me tahame õigeaegsemaid ja sihtmärgistatamaid, äh, datumaid raporteid meil on ka kaasaegne tehnoloogia olemas, seega saame me parandada juurdepääsu informatsioonile, see on äärmiselt oluline selleks, et kodanikke informeerida. proua esimees, seda te ka ise toonitasite, see on väga oluline kodanike jaoks, sellepärast et see küsimus on otseselt seotud tervisega. me usume, et me peame rohkem tegema selleks, et pakkuda läbipaistvust ja juurdepääsu infole, vastata seeläbi kodanike muredele seega on meil vaja väga selgeid pildi sellest, mis liikmesriikides toimub. kindlasti me paneme sellele rõhku läbivaatamisprotsessi käigus. samuti tahame lisada rohkem sätteid läbipaistvuse kohta üldse. ma usun, et see direktiiv saaks kasu ka sellest, kui me käsitleks rohkem veekaudsemjagu teemasid läbipaistvuse vaatevinklist. Neis riikides, kus läbipaistvust on tõstetud selles valdkonnas, on järgnenud ka tegevus äh, liikmesriigi tasandil. see surve on äh, viinud selleni, et äh, liikmesriigi võimud on tundnud vajadust tegutseda. seega, kui me rohkem tähelepanu juhime sellele vee kaudsminekule, siis sellele järgneb ka tegevus. ma mõistan, et see on subsidiaarsusküsimus ning sellest tulenevalt me peame ka sellega arvestama, aga nii palju siis selle olulise küsimuse kohta vee kaudseminekust. tulles nüüd viivituste juurde raportite avaldamises vee kvaliteedi kohta. siin on probleemiks see, et jah, me mõistame, et aruandlussüsteem, mis meil praegu direktiivis on ette nähtud, tähendab seda, et äh, me avaldame juba vananenud äh, andmed, äh, andmed pärinevad kahe-kolme aasta tagant see ilmselgelt ei ole rahuldav olukord ja nagu ma ka ütlesin, siis me vaatame, kuidas oleks võimalik seda parandada. ning kõige parem viis oleks muidugi vaadata, millised tehnoloogiad võimaldavad meil ähm, päevakaelisemalt aruandlussüsteemi luua. meil ei ole vaja selliseid iganenud uudiseid, aga me tahame ikkagi arvestada reaalse olukorraga. ja lõpetan prantsuse keeles ja tahaksin tänada veel kord raportööri tõesti suurepärase panuse eest ning äh, tahaksin veel korrata, et komisjon niivõrd kui võimalik üritab arvestada äh, ka põhjenduspunktides äh, kontrollikoja soovitustega direktiivi läbivaatamisel ma rohkem midagi ütelda ei saa, kolleegium pole veel oma otsust langetanud, aga võin ütelda, et kõik teiepoolsed soovitused igaks juhuks on meile mõtteaineks, suur aitäh! aitäh teie veenva avalduse eest. mul on väga kahju, et kolleegid Rumeeniast, Bulgaariast ja Ungarist ei kuulanud seda ära ja ei äh, tutvu selle raportiga, sest minu arvates on see tõesti suureks verstapostiks selle äh, kohta, mida rahval on võimalik ära teha, suurepärane näide, nii et väga kahju, et need, kes seda puudutab, ei ole siia kohale tulnud ja ei tunne ennast puudutanuna. ja nüüd ma annaksin uuesti sõna Kontrollikoja esindajale uuesti sõna, rääkige palun Ungarist, te räägite siin äh, liiga kallitest äh, teenustest, kakskümmend kuus protsenti olete välja toonud, kas te saate selgitada, miks see nii oli? jah, aitäh. saime hästi komisjoni peadirektori küsimusest ja äh, kommentaaridest tihtipeale äh, räägitakse suurtest ja väikestest projektidest, tuleb kasutada äh, tehnoloogiat ja tuleb ka kommunikatsiooniga vaeva näha, sest, sest kodanikud ise ju on äh, selle, nende projektide kasu, äh, kasusaajad ja ma arvan, et Rumeenias äh, on meil äh, küllaltki hea äh, ettevalmistus äh, seda tarkvara osas, et siis internetis saab avaldada kõiki asjakohaseid andmeid piirkondade kohta, kus ehitus toimub, et saab parandada ka kommunikatsiooni komisjoniga, et äh, selle mm, probleemiga ka äh, tulevikus tegeleda. jah, me ka Ungaris äh, viisime auditi läbi. selles riigis on ka mõnevõrra probleeme, aga tulevikus see vast laheneb ja võib-olla ka äh, aut-, audiitorite ja Ungari äh, võimude vaheline suhtlus võib-olla ei toiminud kõige paremini, aga järgmisel korral kindlasti parandame kogu seda menetlust, aitäh! küsimus selle kohta, mis toimus Rumeenias, miks on viivituses, miks siis äh, liiga kallid teenused on Ungaris, kas te seda siiski saaksite ka kommenteerida? või um... Euh, Äh, jah, on ähm, piirkondi, äh, kus on projektid äh, hilinenud, Rumeenia olukorda tunnen ma hästi, see on minu riik ja võib-olla on probleemid tekkinud sellest, et paar kuud varem toimus valitsuse vahetus ja minister Riigri sekretär ja kõik need vastutavad isikud on vahetunud, aga kaotatud aega tuleb nüüd tagasi teha ja projektidega edasi liikuda ja kõik see vee, kõik need veevarustusprojektid on väga olulised kohalike juhtide jaoks, ka regionaalsete juhtide jaoks, kui nad soovivad, et neid tagasi valitaks, siis äh, tuleb teha midagi, et kõigi kodanike elu äh, paraneks, tuleb ka mm, leevendada lõhet äh, maapiirkondade ja linnade vahel. ja herzlichen Dank suur tänu, rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, ka mul pole küsimusi rohkem, nii et sellega oleme siis päevakorra ammendanud, aitäh selle arvamuste vahetuse eest ja me kohe kindlasti jälgime selle teema äh, arengut edasi ja vaatame, kuidas on lood teistes liikmesriikides. me kohtume uuesti üheksateistkümnendal oktoobril kell üheksa Brüsselis ja kahekümne kuuendal oktoobril on meil erakorraline koosolek kella üheksast kolmveerand kaheteistkümneni, kus me kuulame ära kontrollikoja nelja äh, uu-, neli uut kandidaati äh, kontrollikoda saab neljakümne aastaseks ja hiljemalt sellel üritusel kohtume siis ka uuesti. aitäh, koosolek on läbi.